Dear colleagues and honorable guests. head kolleegid, lugupeetud külalised, täna on mul hea meel juhatada kuulamist teemal elektroonilised tõendid kriminaalasjades. tervitan teid kõiki, eriti külalisi. kolleegid, nagu te teate, komisjon tegi et,, tegi ettepaneku seitsmeteistkümnendal aprillil kaks tuhat kaheksateist, see puudutas elektrooniliste tõendite paketti, nagu seda nimetatakse seal on Euroopa andmesäilitamismäärus ning, ning andmesäilitamismäärus äh, kriminaalasjades, samuti direktiiv, millega kehtestatakse harmoneeritud äh, reeglid ning määrus, mitte direktiiv, see tähendab, et see on otse kohalduv, ilma et oleks vajadus seda üle võtta. sellega loodakse Euroopa andmeesitamismäärus millega ühe liikmesriigi kohtuasutus võib äh, saada elektroonilisi tõendeid nagu email'e, tekste, rakendust, rakendusi, rakenduste saadud infot ja nii edasi otseselt teenusepakkujalt või tema esindajalt teises liikmesriigis, ilma et liikmesriigi sellest teavitatakse või et ta osaleks selles menetluses. mis siis peab vastama kümne päeva jooksul ja kuue tunni jooksul kiireloomulistes olukordades ning äh, luuakse Euroopa andmesäilitamismäärus, millega üks liikmesriik, ühe liikmesriigi asutus võib teise liikmesriigi asutuselt äh, see, nõuda, et säilitataks konkreetseid andmeid. Äh, selleks selleks, et hiljem esitatakse Euroopa uurimismäärus või Euroopa andmeesitamismäärus, see oli väga pikk lause, ütleb esimees. direktiiv, direktiiviga luuakse raamistik, mille kohaselt nimetatakse teenuse esindaja, teenusepakkuja esindaja, kes neid teenuseid Euroopa Liidus pakub ja seda määruse tarbeks. enamus nendest aruteludest keskenduvad määrusele ning Austria eesistujana kavatseb äh, kokku saada nõukogu üldise lähenemise parlamendi erinevatel kohtumistel on seda teemat juba arutatud, kuid see on väga, arvestades, et see on väga keerukas, on räägitud sellest üldisemalt, on olnud äh, töötoad, on seletatud laiemale ja selleks, et seda teemat seletada laiemale üldsusele ja selleks, et kõik oleksid asjaga kursis, komisjon on äh, öelnud, et uus süsteem muudaks lihtsamaks ja kiiremaks õiguskaitseasutustel saada tõendeid, mida neil on vaja selleks, et viia läbi kriminaaluurimist või ka kriminaalmenetlust. kuid nagu paljud, kes on temaga tuttavad, äh, teadlased, õiguseksperdid ning äh, asjaomased osapooled, on tõstatanud terve rea õiguslikke tähtsaid küsimusi. ehk siis selle instrumendi lisandväärtust praeguse süsteemi kontekstis, kuidas see toimib, küsimused äh, eksterritoriaalsuse rakendam-, selle ja selle rakendamise kohta, kohust, kohustused vastavad, vastavalt äh, hartale, äh, proportsionaalsus, siseriiklikud standardid, põhiseaduslikud nõuded ja nii edasi. nii et arvestades praeguse süst-, süst-, praeguse süsteemi olulist ja sel- ja äh, ja võimalikke tulevasi, tulevasi mõjud, kui, kus asendatakse teist tüüpi tõendid, on meie jaoks väga oluline korraldada see avalik ähm, kuulamine, kus osalevad äh, sektori esindajad, äh, õiguseksperdid ning eriti seda just andmekaitse vaatenurgast. kolleegid, kaasaegse tehnoloogia ajastul uued eraelu kaitseteema, tehnoloogia piiramise teemad tõstatuvad ning äh, tänane elektrooniliste tõendite teema on sellega vahetult seotud. me teame, et elektrooniliste tõendite pakett äh, on mitmete valdkondade ristteel. sellega kaasneb ka niinimetatud läbipaistva kodaniku äh, oht. seda on rõhutanud ka Euroopa Kohus oma hiljutises andmete säilitamise otsused Ähm, meil on ka uut tüüpi kuriteod, terrorismiga seotud väljakutsed. ja oot-, ja nimetat- ja uus termin on ootused, eraelu ootused selles kontekstis. ma ei hakka pikemalt enam sissejuhatusele aega kulutama. meil on siin, annan sõna raportöörile, seejärel on meil väga auväärsed külalised, kes seletavad meile põhjalikumalt kõiki neid teemasid, nii et ähm, tere tulemast kõigile lugupeetud külalistele. meil on kolm paneeli, nagu päevakorras ka kirjas, igas paneelis on kümneminutiline sõnavõtt ja siis küsimused ja vastused. ning esimesena saab sõna meie raportöör Birgit Sippel. ja meil on väga hea meel, et meil on kogenud raportöör selle teema jaoks. ja see saab olema ka murrangu, murrangunile teema. sul on sõna, Birgit, meie kuulamise alustuseks. suur tänu, Claude. esimees, head kolleegid, muidugi lugupeetud külalised. suur heameel on minu jaoks, ootan kõiki äh, sõnavõtte osaleda tänases kuulamises. see on osa käimasolevast õigusloomelisest äh, protsessist, äh, elektrooniliste tõendite paketist, variraportööridest on enamik kohal ja ka teis-, nende ja ka teiste asjast huvitatud parlamendisaadikute jaoks on tänane kuulamine suureks abiks, saamaks teavet väga paljude oluliste teemade ja küsimuste kohta mis äh, kaasnevad andme esitamismäärusega ja andme säilitamismäärusega, nagu härra esimees ka just ütles. seega tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on saatnud oma ettepanekuid äh, kõnelejate osas siin kuulamisel. see kuulamine ei ole küll esimene äh, komisjoni ettepaneku teemal, vastupidi, oleme juba terve rea kohtumisi korraldanud alates komisjonist aga ka andmekaitse õigusekspertidega, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtust ja muidugi ka teenuseosutajatega. ja mitte ainult mina, vaid ka teised variraportöörid oleme juba korraldanud palju, palju kahepoolseid kohtumisi traditsiooniliste sidusrühmadega nagu politsei või prokuratuuri esindajad. andmete esitamine ja säilitamine on oluline õigusalane teema Äh, koostöös kriminaalvaldkonnas. ja väga täht-, tema tähtsus kasvab ka tulevuses piiriüleses koostöös, arvestades äh, elektrooniliste tõendite volatiilsust ja nende kasva tähtsust kriminaaluurimises mõistan ma selgelt, äh, miks komisjon soovib parandada piiriüleseid uurimisvahendeid ja kiirendada koostööd. siiski praegused ettepanekud tähendaksid Äh, täielikku uuendust piiriüleses koostöös kriminaalõiguse vallas. vastastikuse tunnustamise instrumentide osas praegu on, on piirdutud vastastikuse tunnustamisega äh, kohtuasutuste vahel, see puudutab kahte või rohkemat äh, liikmesriiki, nagu näiteks Euroopa uurimismääruse puhul. ja härra Mello on ka, raportöör on ka meiega, ta on siin täna, kuid e-, elektrooniliste tõendite ettepanek näeb ette automaatse tunnu-, määruste tunnustamise liikmesriikide, kahe liikmesriigi vahel või isegi veel kaugemalt. teise liikmesriigi ametiasutusele saadetakse teade ainult siis, kui teenuse osutaja selles riigis ei vasta määrusele. see uus kord tekitab keerukaid äh, küsimusi alates üldist, üldisest põhiõiguse kaitse põhimõttest, menetluslikest garantiidest ja lõpetades andmekaitsega. arvestades äh, koostöö tundlikkust kriminaalvaldkonnas, on isegi kahtlusi õigusliku aluse osas. minule on selge, et äh, peab olema tasakaal vahendite vahel, mida kasutavad õiguskaitsjad ning isikute põhiõiguste tagamise vahel ja et-, ettepanekut, mille kohaselt tunnustamine on äh, automaatne, olgu siis andmete esitamise või säilitamise puhul, kaasa arvatud äh, määrused tundlike andmete osas, aga eriti, mis puudutab ka sisu. mitte ainult metaandmete puhul võib juba saada isiku elust päris hea pildi ja tema kõige sügav, salajasematest mõtetest, kellega ta kohtub, millele mõtleb, kus ta liigub, millised on tema harjumused, mida inimene loeb ja vaatab internetis ja nii edasi. seepärast, kui me üritame kiirendada koostööd, luues kiireid ühendusi, peame olema väga ettevaatlikud, et me ei õõnesta meie põhiväärtusi. loodan, et tänane arutelu annab meile hea ja kasuliku ülevaade, arvestades praktilisi vajadusi uue instrumendi järele ja võimaldab hinnata olemasolevaid vahendeid, lisandväärt-, lisandväärtus või sekkumine ja võimaldab hinnata uute ettepanekute proportsionaalsust ning samuti vastata õiguslikele rasketele küsimustele nagu kriminaalõiguslikud sätted lepingutes, harta ja inimõiguste kohtu standardid ja piirangud andmete kogumisel, eksterritoriaalsuse põhimõttel, õiguse rakendamisel, liikmesriikide põhiõiguslikud kohustused, eriti mis puudutab menetluslikke garantiisid, ühiste standardite puudumine ning lõpp ka praktilised küsimused lõpetuseks, nagu näiteks teenuse osutajate suutlikkus kontrollida määruste autentsust ja seaduspärasust. loodetavasti saame vähemalt ähm, mõned vastused täna, et me saaksime ratsionaalsed ja täiesti teadlikult otsused langetada hiljem. aitäh, Birgit! ja nüüd saab sõna professor doktor Bööse Raius ja Friedrich Wilhelmi Universiteet Bonni esindaja, kes tutvustab uuringut hinnang komisjoni ettepanekule elektrooniliste tõendite kohta, mille tellis libe komisjoni taotlusel kodanikuõiguste ja põhiseadusküsimuste osakond. nii et teil on sõna, härra Pööse, tere tulemast! Thank you very much, Mr Chairman suur aitäh, lugupeetud esimees, ma püüan selle uuringu tulemused kümne minutiga kokku võtta, see on küll ambitsioonikas ettevõtmine, aga ma annan endast parima. minu ettekanne jaguneb kolme ossa, esimene puudutab komisjoni ettepaneku sisu elektrooniliste tõendite koha pealt, teine puudutab lisandväärtust ja ettepanekute puudujääke ning lõpetuseks räägin sellest, millised võiksid olla potentsiaalsed alternatiivid ja kuidas edasi liikuda. mis puudutab komisjoni ettepaneku sisu ja äh, kohaldusala elektrooniliste tõendite koha pealt, siis vaatamata mm, elektrooniliste tõendite laiale ulatusele äh, keskendub äh, komisjoni ettepanek teenusepakkuja poolt esitatud teabele ja olemasolev raamistik piiriüleseks koostööks äh, on äh, siis juba olemas äh, ja see hõlmab liikmesriikide korrakaitseasutusi ühelt poolt ning teenusepakkujaid teisest poolt, mis on, mm, tegevad mõnes teises liikmesriigis. ettepanekud näevad ette kahte uut koostööinstrumenti, Euroopa andmeedast-, esitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust ja need antakse välja vastavalt välja andva liikmesriigi õigussüsteemile ja need määrused tuleb ka ellu rakendada, kui teenusepakkuja seda ei tee, siis jõustab selle määruse see liikmesriik, kelle territooriumil see teenusepakkuja on peamine erisus olemasoleva raamistiku ja eriti just Euroopa uurimismääruse ja uue režiimi vahel on see, et teise liikmesriigi sekkumine ei ole enam vajalik või siis, kui täpsemalt väljenduda, on ainult vajalik siis, kui teenusepakkuja ei tee äh, piisaval määral koostööd teine äh, teema, äh, milline on äh, selle uue korra lisandväärtus? praegusel hetkel on olemas piiriline tõendite kogumise raamistik ja kui me võrdleme seda uue ettepanekuga, siis me näeme, milline on lisandväärtus uue süsteemi puhul. paika pannakse uued otsekoostöömehhanismid korrakaitseasutuste ja teenusepakkujate vahel, uued reeglid mm, säästavad aega ja ka ressursse ja ma arvan, et see on ilmselge Äh, uus raamistik äh, aga ei saa täielikult üle äh, liikmesriikide seaduste fragmenteeritusest ja erisusest, kui me räägime elektrooniliste tõendite loomust ja edastamisest. kõigepealt Euroopa andme esitamise ja säilitamismäärused on riikliku seadus Ähm, andluse all, teiseks välja pakutud piiriülene mm, äh, juurdepääs ja koostöösüsteem äh, viitab siiski äh, määruse välja andva liikmesriigi seadusele või seaduskorrale mm, ning mingil määral näiteks mm, immuniteedi puhul ka jõustuva liikmesriigi õiguskorrale, mis tähendab seda, et täielikult harmoneeritud reegleid ei ole, tagamaks koostööd korrakaitseasutuste ja teenusepakkujate vahel ja seda siis komisjoni ettepanekust tulenevalt. Äh, millised on siis puudujäägid? Äh, olles nüüd äh, vaadanud neid puudujääke, toon siinkohal välja kaks peamist neist. esimene puutub territoriaalse, puudutab territoriaalset suveräänsust ja jurisdiktsiooni ja teine puudutab põhiõiguste kaitset ja kohtulikku läbivaatamist. komisjoni ettepanek laiendab jõustamisjurisdiktsiooni teenuste pak-, pakkujatele äh, äh, ka sellisel juhul, kui nende peakorter äh, asub väljaspool Euroopa Liitu. ja see ettepanek vastab hiljutistele arengutele rahvusvahelisel tasandil ja ka riiklikel tasanditel, mõelgem kas või USA Cloud Acti peale. olles nüüd vaadanud neid arenguid ja edasiminekuid, siis ei ole võimalik öelda, et need ettepanekud nüüd hakkaksid rikkuma rahvusvahelist õiguskorda kuid äh, komisjoni ettepanekud äh, võivad negatiivselt mõjutada äh, rahvusvahelise koostöö raamistik, kokku kolmandate riikidega ning võib tekitada probleeme jurisdiktsioonide ähm, vastuollu minemisel ja äh, siin on ka kohustus äh, teenusepakkujal edastada andmeid ja selline süsteem äh, võib põhjustada ebakindlust nii kasutajatele kui teenusepakkujatele. Euroopa Liidu siseselt otsene koostöö mõjutab liikmesriikide territoriaalset suveräänsust, kus teenusepakkuja asub ja seetõttu see uus režiim äh, ignoreerib seda jõustava liikmesriigi kohustust tagada põhiõiguste toimiv kaitse oma territooriumil äh, kui rääkida territoriaalsest suveräänsusest, siis uus lähenemine läheb kaugemale äh, vastastikuse mõistmise kokkulepitud mõistest, nagu raportöör ka juba ütles, ja on kõhklusi selles osas, kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend kaks lõige üks on piisavaks õiguslikuks aluseks sellele uuele lähenemisele. teine punkt puudutab põhiõigusi ja kohtulikku ülevaatamist. see välja pakutud mehhanism ei näe ette piisavat põhiõiguste kaitset, kuid äh, võtab äh, üksikisikult ära kaitse, äh, mille tagab traditsiooniline rahvusvahelise koostöö raamistik kriminaalasjades Äh, ja seda äh, isegi äh, seoses Euroopa uurimismäärusega. komisjoni ettepanek kaotab ära teatud koostöötõkked, mille eesmärgiks on tagada põhiõiguste kaitse, näiteks mm, teatud sellesisulised nõuded ja ettepanek äh, paneb paika kohustuse äh, tulla välja äh, tehinguandmetega ja sisuandmetega isegi siis, kui jõustava liikmesriigi seadusandluses paika pandud künnisest kinni ei peeta ja seetõttu see uus režiim läheb mööda liikmesriigi õiguskorra poolt paika pandud kaitsemäärast mis puudutab äh, seda ettepanekut ja põhiõiguste standardeid äh, ja nende säilitamist, näiteks kui me räägime immuniteedist mm, äh, jõustuva liikmesriigi kohaselt, siis seda kaitsvat aspekti ei tagata selle liikmesriigis seadusandlusega, kus see teenusepakkuja asub ja seetõttu ei ole võimalik tagada põhiõiguste piisavat kaitset. kaitsefunktsiooni ümberkorraldamine ning pädevuste äh, liikumine või nihkumine mm, äh, ellu äh, viima liikmesriigi, ellu viimalt liikmesriigilt määruse välja andnud liikmesriigile toob kaasa muudatusi ettepanek ei näe ette äh, esitada kaebust selle peale ja ei ole võimalik öelda, et andmeid kaitseb äh, jõustava liikmesriigi seadusandlus, aga teenuse pakkuja rikkujale mm, antakse äh, äh, kohtukaitsevõimalused menetluses äh, ellu jõustavas liikmesriigis, kuid teenusepakkuja ei tohi ähm, siiski vaiet esitada määr, määruse väljastanud liikmesriigi kohtus. nüüd äh, tahaksin äh, liikuda äh, viimase teema juurde, nimelt selle juurde, kuidas komisjoni ettepaneku puudujääkidega oleks võimalik tegeleda. kõigepealt tuleks uuesti läbi mõelda see, mil määral mm, võiks olla alternatiiviks Euroopa uurimismääruse kasutamine. uue koostöörežiimi lisandväärtus, kiire juurdepääs andmetele saab tagatud olla ainult siis, kui tõkked kaotatakse ning kui tagatakse äh, põhiõiguste äh, piisav kaitse äh, aga sellega võib kaasas käia liiga kõrge hind, mida maksta tõhusama koostöö eest. teiseks, seadusloomeline ettepanek peaks olema koordineeritud mitmepoolsete lepetega, mm, näiteks läbirääkimised küberkuritegevuse konventsiooni teise protokolliga seoses eriti kui me räägime määrustest, mis on suunatud eh, teenusepakkujatele, mille peakorter asub kolmandas riigis. Eh, ühepoolne jurisdiktsioonide ellurakendamine peaks olema piiratud selleks, et hoiduda jurisdiktsioonide konfliktist mm, ning teenusepakkujate kohustuste konfliktist ja seda nii suurel määral kui võimalik. kolmandaks, mm, jõustav liikmesriik peaks olema kaasatud eh, uurimis- määruse äh, ellurakendamisele äh, kui me vaatame äh, piiriülese seire nõudeid, siis võiks panna paika nõuded, et pädev asutus saaks määruse täitmise üle otsustada omaenda territooriumil. neljandaks kaitse kõrge tase, mis on paika pandud piiriülese koostöö raamistikus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala raames ning mida tagab jõustava liikmesriigi seadus. seadus on väga olulised ja eriti olulised on künnised näiteks tehinguandmete küsimuses, neid tuleks säilitada. edasi, tõhus äh, asja läbivaatamine kohtus peaks olema tagatud äh, nii määrust väljastanud kui ellurakendavas liikmesriigis ning teenusepakkija pakkuja peaks saama kasutada õiguslikke vahendeid ka kaebuste esitamiseks määruse üle selle väljastanud liikmesriigis, aitäh! suur tänu ja enne kui läheme esimese arvamuste vooru juurde, kus me räägime praktikute kogemustest praeguste vahenditega, siis äh, pean tunnistama, et äh, professor Böss peab lahkuma ning äh, tal ei ole väga palju aega, nii et kui teil on küsimusi temale ja tegemusi ka selle tellitud uuringu kohta, siis esitage need kohe. kõigepealt Sofi ja siis saab sõna raportöör Birgit. palun, Sofi, kõigepealt Sofi, ilmselt teie. suur tänu ja aitäh teile selle uuringu tutvustamise eest. mul on küll kahju, et äh, sellest ei jää sugugi mitte sellist muljet, nagu oleks kõik selle ettepanekuga nagu kord ja kohus. me oleme sellest teemast rääkinud korduvalt, kinnitasite, et need mured, mida me oleme tundnud, on igati õigustatud. mina ei ole tegelikult kategooriliselt mõttele endale vastu, kui me tõesti lõpuks äh, loome ühtse julgeoleku, äh, vabaduse ja turvalisuse ala, siis see peaks tõesti toimima. aga sellisel juhul peaks olema kaitse ka tagatud Euroopa tasandil. praegu ma aga näen, et, et kui me näiteks räägime andmekaitsest, mis ei ole ainukene asjakohane kaitseteema siin praegu, aga andmekaitse näiteks on endiselt hõlmatud kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu otsusega, sellepärast et politsei direktiivi ei ole veel jõustatud nii et sellest tulenevalt ka minu küsimus, isegi kui politsei direktiiv oleks täielikult rakendusel kõikides liikmesriikides, kas sellest piisaks? või on teil tunne, et komisjon oleks pidanud sellele ettepanekule juurde lisama veel ühe määruse ettepaneku andmekaitse kohta, andmekaitse kohta siis selles konkreetses valdkonnas? minu kolmas küsimus, milliseid teisi meetmeid tuleks võtta selleks, et katta need puudujäägid, millele teie tähelepanu juhtisite. ja minu viimane küsimus, teema, millest kõik üritavad äh, ümber, äh, nagu ümber palava kulu mööda saada, siis äh, nimelt kokkulepe Ameerika Ühendriikidega. minu jaoks on täiesti vastuvõetamatu, et me anname kolmandale riigile otsese juurdepääsu andmetele, mida säilitatakse Euroopa Liidus sama hästi võime kogu andmekaitse üldmääruse sellisel juhul aknast välja heita. isegi siis, kui teie ei tegelenud just nimelt konkreetselt selle valdkonnaga oma uuringus, äkki heidaksite siiski pisut ka sellele teemale valgust? jah, tegelikult olgem ausad, isegi Ameerika Ühendriikide saadikuga äh, rääkides tõst-, tõstatus seesama teema, nii et võib-olla oleks väga hea, kui te räägiksite sellest. meil on veel kaks kiiret küsimust, kui teil pole midagi selle vastu Birgit, palun. suur aitäh, ma teen ka väga lühidalt äh, pärast seda, kui kolleeg Solfi Inflet juba oma küsimuse esitas. härra Pöösa, te mainisite, et võiks mõelda selle üle, kas Euroopa mm, äh, uurimismäärus mitte alternatiivina ei võiks kehtida ja mind pani hämmastama see, et äh, miks äh, Mm, need äh, ajaperioodid, äh, mil äh, see määrus või nõue esitatakse, on päris pikad, aga vastuse andmiseks teenusepakkujal on väga vähe aega. kas te võiksite meile oma uurimise põhjal sellest rääkida, mis puudutab ajaperioode? Mm, võib-olla oleks vaja mingeid perioode lühendada. aitäh tervita Katariina Tšinitši, palun. suur aitäh, ma tahaksin tänada professor Pööset selle analüüsi eest, mis, mida ma saan jagada ja eh, seal on välja toodud ka meie jaoks olulised murepunktid jah, ma usun, et mõte, mis puudutab elektroonilisi tõendeid, on väga oluline ja me peame sellega tegelema Äh, eriti piiriülese koostöö kontekstis, aga ma pean äh, samas äh, ütlema, et äh, ma saan teha lühidalt, sellepärast et äh, siin toodi juba välja mureküsimused, tahan ainult ühel teemal peatuda, see puudutab taas läbivaatamise küsimust, määruse artikkel viisteist räägib sellest, mis näeb ette mm, kohtuasutuste poolset kontrolli ellu rakendamise üle teenusepakkuja poolt ja eh, see puudutab kolmandaid riike eh, mina tahaksin teada, mida teie sellest kõigest arvate, sellepärast et tegemist on mm, põhimõttega, mida me saame jagada, aga see võib eh, olla keeruline ellu rakendada kohtuasutuste poolt, sellepärast et meil ei ole selgeid normatiive, mm, näiteks kui rääkida ka nii-öelda mustast nimekirjast Euroopa tasandil ja kas selline hinnang äh, vastab äh, ka äh, rahvusvahelise mm, komitee poolt paika pandud no.? keegi rohkem sõna ei soovi, siis professor Pööse, palun. alustan viimasest küsimusest. ma mainisin õiguskaitsevahendeid teenusekaitse pakkujale, teie mainisite ühte, seda, sätet, mis käsitleb õiguskaitsevahendeid, mida pakub äh, väljaandev riik. ja siin on äh, siis vastuolulised kohustused, aga, aga see on ainult konkreetse olukorraga seotud. mingisugust üldkohustust ei ole teenusepakkujal, aga mis puudutab äh, neid konfliktseid õiguskaitsevahendeid, siis on sätted üsna üksikasjalikud ja ma võin öelda lühidalt, et tegelikult kritiseerida eh, ei ole midagi, komisjon pruudis väga tasakaalustatult tegeleda, võttes arvesse ühelt poolt õiguskaitseorganite huvisid ja teiselt poolt eh, kasutajate huvisid. ja on minu kriitika ei ole peamiselt sellele suunatud, minu kriitika on suunatud sellele, et tegemist on ainukese juhtumiga, kus äh, pakutakse õiguskaitsevahendeid tegelikult ähm, äh, taotluse esitanud riigis ja siin on äh, tähtis ajaline piirang. Euroopa uurimismääruse süsteemi puhul vähemalt enamus juhtumite puhul ei pea mitte täidesaatav organ lihtsalt infot edastama, vaid peab eelnevalt ka infot koguma, nii et on kaks etappi sellel protsessil. ja tegelikult äh, see võiks olla piisav põhjus eraldada natukene rohkem aega äh, neile kui, äh, kui lihtsalt eraturu tegijatele, kellel on see teave juba olemas, nad ei pea seda hankima minema. järgmiste kuulamise osade käigus praktikud räägivad sellistest praktilistest asjadest teile muidugi rohkem kui mina esimesed kolm küsimust, kui ma ei eksi, olid siis äh, andmekaitse kohta, kahe tuhande kaheksanda aasta otsus äh, andmekaitse suhtes uus direktiiv. see raamistik minu meelest on tähtis, aga kui me räägime samas äh, juurdepääsust tehinguandmetele ja nii edasi, siis nendest standarditest ise ei piisa. nii palju, kui mina tean isegi uus direktiiv ei sisalda ühtegi täpsustusi, erinevaid lävendeid, äh, millest lähtuvalt peaks rakenduma uuringumeetmed, mille eesmärgiks oleks äh, näiteks sisuandmete või tehinguandmete kogumine kui me tahame tõesti luua Euroopa ühtseid standardeid selles valdkonnas, siis ei, ei saa ei üle ega ümber sellest, et tuleb võtta vastu direktiiv, mis puudutab kriminaalõiguse ühtlustamast lähtu, ühtlustamist lähtuvalt artiklist kaheksakümmend kaks äh, lõikest kaks ja täita tuleb veel mõningad teised tingimused ka selleks, et sinna jõuda. aga see oleks ainus võimalus minu meelest. kui seda ei tee, siis alati on meil erinevad liikmesriigi lävendid äh, äh, siis äh, taotluse esitanud riigis ja täidesaatvas riigis, nii et lõppkokkuvõttes on meil alati topeltstandardid. kui meil ei ole ühtset standardit, siis topeltstandardid on ainus süsteem, millest kinni hoida. vähemalt minu arust ma tegelikult unustasin ära teie teise küsimuse, äkki aitate mind natukene? Sofi, palun. Äh, küsimus oli tõesti kolmest osast koosnev, äh, minu teine äh, küsimuse osa sisaldas seda, et jah, andmekaitse osale sa juba, te juba vastasite, teiseks minu teine küsimus oli selleks, mis, mida tuleks ära teha selleks, et puudujääki korvata ja kolmas osa puudutas kokkulepet Ameerika Ühendriikidega. jah, mida siis võiks veel ära teha, ütleb härra Pöörse. kõigepealt võiks täidesaatvale liikmesriigile anda ka õigus sõna sekka öelda, mitte lihtsalt äh, teavitada neid, anda sellele liikmesriigile võimalus äh, otsust langetada andmete ülekandmise küsimuses. jah või ei, kas või ainult. kui me räägime näiteks äh, Schengeni kokkuleppe jõustamisel piiriülese uurimise, jälgimisega seoses, siis äh, see territoriaalne, riigi territoriaalne suveräänsus, kus välisvõim vii-, viib ellu uurivaid meetmeid või näiteks ajutise vahistamise. oluline on see, et täidesaatval riigil oleks oma õigussõna sekka öelda. kui te vaatate aluslepingute artiklit kaheksakümmend üheksa, siis äh, siin lähtutakse hoopis teistsugusest õigusloomelisest äh, lähenemisest kui artiklis kaheksakümmend kaks. siis äh, juriidiline ülevaatus äh, ja siin see annab natukene veel täpsustada võib-olla siis äh, taotluse esitanud ning täidesaatva liikmesriigi volitusi ning äh, ülesandeid. loomulikult peamiseks probleemiks on antud juhul see, et suured tegijad on ikkagi Ameerika Ühendriikides ja me peame jõudma selles küsimuses Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe vasta-, kokkuleppele, vastasel äh, juhul tekib äh, meil probleeme, kas siis äh, konflikteeruvad kohustused teenistuse pakkujate jaoks või midagi muud. mul on emlats, meil on emlats, ütleb proua Indvelt, instrumente ju on siin toimub teie kahevaheline dialoog teksti teemal, ma vabandan, Emlats, jah. jah. aga mul ei ole tegelikult lahendust sellele praegusele probleemile. meie uuring oli suunatud peamiselt äh, sellele, äh, milline on Euroopa Liidu režiim. Äh, loomulikult seegi tuli ette, aga sellega mina ei tegelenud selles uuringus, nii et ma ei saa midagi öelda selle kohta. ja loomulikult me saame rohkem küsimusi selle uuringu kohta, kui kolleegid saavad põhjalikult selle läbi loetud, nii et nüüd siis esimene voor ja praktikute kogemused praeguste vahenditega. Uh, the... nii et palun tulge meie kõnelejad ka siia meie juurde poodiumile. ja tutvustan teid, kui te olete kohale jõudnud okay, so we are going to open the first. niisiis, äh, meie kuulamise esimene osa. ja sõna saab Markus Hartmann, riigiprokurör ja Kölni Nordhain Westfaleni küberkuritegevuse vastase võitluse keskuse juhataja. samuti tuleb meie kõrvale siia äh, poodiumile Peter Schneiderhan, äh, Deutscher Richterbund, Saksamaa kohtute ühing ning Jan Kerkhoffs, Belgia prokuratuuri terrorismivastase võitluse üksuse föderaalkohtunik. tere tulemast kõigile siia! tervitame teid kogu südamest! ja tuleb ka härra Mitchell teil on ettekanne see on valmis. slaidid aitavad alati kõigile elu sisse puhuda, kui kõik hakkavad pärastlõunaselt silma kinni laskma. kõigepealt siis Markus Hartmann, küberkuritegevuse vastase võistluse, võitluse keskuse juhataja Nordheim Westfalenis, palun. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh teile kõigile mind siia kutsumast. mina tahaksin anda teile üle vaate täna praktilistest aspektidest, mis on seotud täna arutelu all oleva temaatikaga. Ich möchte beginnen mit einem Dankeschön. Ich möchte deswegen ja, ma tahaksin kõigepealt alustada tänusõnadega. seda sellepärast, et see teema, mida te täna siin arutate, on prakt-, praktilise elu poole pealt vaadates väga kiire loomuline teema, kui me räägime äh, rahvusvahelisest koostööst ja andmete vahetusest ja seetõttu on minu jaoks suur au äh, rääkida äh, teile sellest teemast ja ma leian, et tegemist on tõesti väga ähm, tähtsa ettevõtmisega. väga oluline on Euroopa kontekstis seda teemat reguleerida Äh, probleem äh, peitub selles, et kui me räägime küberkuritegevusest, äh, siis tegelikult ei ole enam menetlusi, mis alluks täielikult ainult riiklikule karistusõigusele. tänases ettekandes, tänase ettekande tarbeks vaatasin läbi asjakohase registri ja ma ei leidnud mitte ühtegi, mitte tõesti mitte ühtegi menetlust, mis mingiski vormis ei omaks teatud rahvusvahelist konteksti, kui me räägime rahvusvahelisest rahvusvahelistest teenusepakkumistest äh, või, või teenusepakkujatest äh, või andmevahetusest. ning äh, ma tahaksin siin rääkida kahest konkreetsemast juhtumist seoses selle organiga, mida ma esindan. tegemist on keskse asutusega, mis tegeleb just küberkuritegevuse uurimisega. kui nüüd lühidalt tahta teha, siis ma pean ütlema, et äh, meil on umbes kakskümmend üks äh, prokuröri, kes vastutavad küberkuritegevusjuhtumite eest äh, ning äh, Äh, Saksamaal äh, on meie tööga seotud ka umbes sada äh, firmat ning see teema ja töö, mida meie teeme, on tegelikult oma loomult rahvusvaheline. aga ma tahaksin teile ka ühe konkreetse näite meie töö kontekstis tuua. järgmine slaid, palun see on mm, raport veebiajakirjast, äh, äh, mis äh, kirjeldab ühte meie juurdlust, mis oli seotud ühe suure rünnakuga mm, botneti küsimuses ja ründaja Äh, on kasutanud siis saadud andmeid selleks, et välja pressida ja kasutada kurjasti ära neid äh, andmeid, mis on saavutatud ja selles menetluses, juurdluses on võimalik näha selle kuriteoliigi rahvusvahelist mõõdet Briti äh, kodanik elas Küprosel ja talle mm, heideti ette mm, Äh, seda, et äh, ta ründas äh, ühte ähm, kolmanda riigi ettevõtet ning selle kõige tulemusena sajad tuhanded Saksamaa kodanikud ei saanud enam internetiteenuseid kasutada. kui Äh, näha sellist stsenaariumi, äh, siis äh, on lihtne mõista, et ilma rahvusvahelise toimiva koostööta ja rahvusvahelise toimivate instrumentideta ei ole võimalik selliseid asju edukalt uurida meie juurdlus siin valdkonnas oli edukas, me tegime koostööd Briti kolleegidega, Küprose kolleegidega ja paljude teistega veel ja ma tahaksin siin teatud õppetundidest rääkida, mis meie edule kaasa aitasid siinkohal edufaktorid äh, on erinevad, äh, aga võib-olla äh, saaks mõningaid elemente siinkohal eriti välja tuua. kõige esimeseks ja olulisemaks kiiruseks äh,, elemendiks on kiirus ja ma ei saa seda piisavalt rõhutada, et küberkuritegevuse vastases võitluses on kiirus väga oluline. siin on mängus kas kõik või mitte midagi. kui me räägime andmetest, siis tuleb mõista, et kui kurjategija andmed kustutab, siis ei ole need enam kättesaadavad, nad on kadunud. seetõttu on kiirus väga oluline. ja äh, me ei saa rääkida päevadest või nädalatest, äh, kus me peame mm, eduka äh, juurdluse läbi viima. ei, me peame seda kõike suutma teha tundide jooksul ja selle botvõrgu puhul, mida ma just rääkisin, tegutsesime me kahetunnise rütmiga Mm, meil oli kahetunnine aken selleks, et taotlus esitada telekommunikatsiooniettevõttele, selleks, et IP andmeid, metaandmeid ja võrdlusandmeid saada, selleks, et juurdlust edasi viia. ja kui me kahetunnise akna jooksul seda ei saa, siis me ei suuda ka juurdlusega edu saavutada. Mm, ja seetõttu, järgmine slaid palun, on ääretult oluline Eh, see, et eh, me eh, ka tõhususele kriminaalmenetluses rõhku paneksime. tahaksin siin mõningatel teemadel veel peatuda meie jaoks äh, küberkuritegevuse osakonnas on iseenesestmõistetav see, äh, et äh, me peame olema kogu aeg valmis, kakskümmend neli tundi ööpäevas, kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas. me peame pidevalt olema tegutsemisvalmis, vastamaks päringutele mujalt Euroopast mm, ja Euroopa kontekstis eh, me püüame eh, tegeleda sellega, kui me räägime küberkuritegevuse valdkonnast ja me peame olema tõhusad. ja seda tõhusust eh, on kõige lihtsam ja parem võimalik saavutada siis, kui meil on õiguslikud alused selleks, mis on ka piisavad meie tööks. ja seetõttu ma usun, et see tõttu on ääretult oluline vaadata, milline on õiguslik äh, raamistik või olukord Euroopas sellega seoses. Äh, paljud äh, asjad eksisteerivad praegu sellises konstruktiivses hallis tsoonis ning oluline on samas praktikas lahendusi leida. meil peaks olema raamistik, mis võimaldaks meil tegutseda ning ja ma arvan, et seda raamistikku tuleks parandada selleks, et tagada parem koostöö. millised on praegu olemasolevad instrumendid, mis puudutavad meie tänase kuulamise esimest osa, jah, loomulikult on meil erinevaid instrumente, nagu näiteks äh, ühised uurimismeeskonnad, meil on äh, sellised instrumendid nagu distributed prosecution clusters, mm, mida kasutavad äh, erinevad prokuratuuri, prokuratuurid äh, Euroopas. meil on sellised klassikalised äh, instrumendid, mis ühest küljest toovad endaga kaasa suure bürokraatliku koormuse, mis ei taga kiirust ja tõhusust, mida meil on vaja. ning samas mina äh, räägin äh, siin küberkuritegevuse osakonna nimel, aga äh, mis tahes kuritegevuse valdkonnas on tegelikult vajadus elektrooniliste andmete järele rahvusvahelises kontekstis ning siin peab olema võimalik kasutada erinevaid instrumente, mis seda võimaldavad ja me peamegi vaatama, milline on praegune olukord selles vallas loomulikult on hea koostöö olemas, seda ma tahaksin siin ka rõhutada, erinevate telekommunikatsiooniteenuse pakkujatega ja sellise tsentraalse üksuse äh, luksus on see, et me saame seda intensiivset ja head koostööd kasutada, aga see koostöö tugineb äh, vähemalt, äh, kui rääkida USA teenusepakkujatest, mm, ja see on meie üks peamistest koostööpartneritest, et see põhineb siis vabatahtlikkuse põhimõttel ning vabatahtlikkuse põhimõte ka hea koostöö puhul äh, toob tegelikult kaasa selle, et äh, ettevõte ei äh, investeeri võib-olla piisavalt mm, vahenditesse selleks, et võimalikult kiiresti ja tõhusalt päringutele vastata ja selles, selle taustal arvan ma, et vabatahtlikkus tegelikult ei ole hea äh, lahendus, meil on vaja äh, ühtset õiguslikku alust koostööks ja seetõttu ma usun, et praegu arutluse all olevad ettepanekud äh, saavadki omalt poolt suuresti panustada sellisesse õiguslikku alusesse ja selle loomisesse loomulikult äh, mm, vaatama suure huviga äh, millised on erinevad äh, vaatepunktid inimestel selleteemalises arutelus. jah, loomulikult võib siin rääkida erinevatest ettepanekutest ja nendevahelistest koostoimimistest. Mm. aga õiguskaitse küsimustes jah, tõesti saab palju arut-, arutelusid pidada, aga ma usun, et nüüd on kätte jõudnud aeg ettepanekud äh, praktikas ellu rakendada ning tahaksingi sellega seoses, järgmine slaid, palun äh, lühidalt rääkida ka sellest, äh, miks praktikas tegelikult alternatiive ei ole meil on kübervaldkonnas pidevalt selline uurimis- või juurdlusahel ja siin on oluline see äh, uurimis- või juurdlusket ka lõpuks sulgeda, küberjuurdlused, äh, uurimised äh, on justkui äh, nõela otsimine suurest heinakuhjast ja ainult siis, äh, kui me kõik erinevad aspektid äh, kokku toome ja selle ahela sulgeda saame, suudame me olla edukad. aga on veel üks aspekt, millega seoses tuleks ka erinevaid arvamusi ära kuulda, nimelt ka kriminaalametite omavaheline koostöö ja õigusabi kontekstis peab olema tagatud see, et me teineteiste kogemustest ka õpime, seda eriti just piiriüleselt. ning eh, siinkohal on teabevahetus ääretult oluline, me peame seda parandama erinevate instrumentide abil ja mina leian, et see saab mm, uusi instrumente veelgi tõhusamaks muuta. aitäh! üleüldiselt äh, võib öelda, et me saame jõuda tulemuseni, et praegusel hetkel oleme me jõudnud staadiumisse, kus äh, vabatahtlikkus ja puudulikud õiguslikud raamistikud äh, on tekitanud olukorra, kus asjasse puutuvate õiguslik kaitse ning juurdluste kulg on vähem kaitstud, kui nad komisjoni ettepanekutes olid ja seetõttu ma usun, et tuleb asju veel arutada. Mm. ja oluline on see, et äh, neid ettepanekuid saaks kasutada ka küberjuurdluste puhul, kübervaldkonnas. mõnikord äh, tasub selles väga kiiresti muutuvas valdkonnas äh, asju rahulikult analüüsida, me peame kohanduma uute olukordadega ja oluline äh, on siinkohal äh, nende ettepanekute arutamistega jätkata, mida me praegu teeme, sest et see aitab äh, praeguse olukorra parandamisel kaasa, aitäh really! Like suur tänu, härra Hartmann, mulle väga meeldivad teie slaidid, kõik need kruvid ja mutrid seal. hommikul oleks võinud olla, Birgit, meil see kuulamine, mis sa arvad? et raske on siin teravat mõistust praegu alal hoida. aga suur tänu, härra Hartmann ja nüüd saab järgmisena sõna Peeter Schneiderhaan, kes esindab Saksamaa kohtunikuühingut. tere tulemast, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu selle kutse eest. esindan siin Saksamaa kohtunike ühingut ja selge on juristide üleskutse, mida esitas ka härra Hartmann, seda saab ainult toetada. meil on vaja eeskirju selleks, et tõepoolest piiriüleseid juurdlusi läbi viia. komisjoni ja küsimus on, et kas komisjoni välja pakutud instrument on õige oh,. proua Sippel ei lähe ära, väga hea. arvasin, ma tõepoolest äh, tahtsin teie küsimusele vastata. ehk siis äh, miks see, seda õiguslikku instrumenti ei ole võimalik tegelikult äh, saavutada läbi Euroopa uurimismääruse. õiguslikku alust tuleb äh, selgitada ja kui seda praktikas rakendatakse, siis praegune killustatus, mida me näeme, kus meil on Budapesti konventsioon, Euroopa uurimismäärus ning äh, õiguskaitsevahendite määrus ja muud täiendavad määrused võivad selle kõik kõrvale ja lükata. kui palju aega on kohtul, on küsimus selleks, et otsust vastu võtta? siin tuleb öelda kõigepealt, et kohtunikud muidugi peavad võtma nii palju aega kui vaja selleks, et otsust langetada. aga kaaludes, millised on liikmesriikide kohustused, tuleb ka mõelda nendele teemadele. saaksime edasi liikuda, kui saaksime siiski kiirendada menetlusi, mõel-, mõeldes alternatiividele, kas Euroopa uurimismääruse kontekstis näiteks võiksid meil olla mingisugused erieeskirjad selleks, et andmeid koguda? see on tegelikult põhimõtteline küsimus. nüüd, kuidas see toimiks? kui meil on Euroopa andmesitamismäärus näit-, mis, mis siis ühe riigi poolt antakse, teise poolt tuleb täita. kõigepealt, küll tingimused on äh, sellise menetluse jaoks olemas ja millele juba siin on vihjatud, puudu on meil Euroopa õiguslikust raamistikust selle jaoks. ei ole otsust, mis puudutab vastutust äh, õiguskaitse kriminaalmenetluse osas, selles osas, kes alustab menetlust, liikmesriik on see, kes vastutab. kuni kolm aastat ähm, küsimus on siseriiklikus õiguses ja ka proportsionaalsuses. seda tuleb äh, siseriikliku õiguse suhtes alati hinnata eksklusiivselt. ja need määrused ei ähm, haaku äh, tingimata Euroopa õigusaktidega, meil on siseriiklikud õigusaktid. kohtuasutused saavad tegutseda ainult siseriiklikus raamistikus. ja meie jaoks on see ju väga oluline puudus antud määruse juures. üks äh, äh, teenusepakkujate probleemidest on see, et nad saab, võivad saada väga erinevatest äh, õigussüsteemidest neid taotlusi. ja mul on jäänud mulje, et eeltingimused selleks, et neid äh, määrusi kontrollida, on samuti väga fragmenteeritud kui äh, määruste adressaadid on teenuse osutajad, siis tuleb mõelda, kas toimub põhiõiguste harta rikkumine. ja juurimine saaks olla edukas siis, kui välja andva riigi asutused on oma töö ära teinud, kui, ja neil on õigustus, aga kui neil põhjendust ei ole, siis siis ähm, on tegemist nurjumisega. ma ei tea, kas ähm, teenusepakkujate õigusosakonnad suudavad selliseid hinnanguid läbi viia, kas nad tahavad seda teha ja kas nad soovivad ka sellist vastutust võtta? küsimus ei ole mitte ainult selles, et süüdistatute äh, õigused on ohus, vaid ka äh, küsimus on selles ja see on tähtis, et äh, et äh, rakendusmäärust võib kuritarvistada, sest äh, liikmesriigi ametused võivad öelda, et meil on mure selle seaduspärasuse üle ja mul on, mulle ei meeldiks, meeldiks, kui meil oleks selline õigusinstrument, mille rakendamine ei sõltuks näiteks minust, vaid nendest, kes äh, peavad taluma täitmist. ma ei hakkaks teenuseosutajaga dialoogi pidama, kas nad soovivad seda täita või mitte. Äh, see on kohustus. on tehnilised piirangud, see on kõigile selge. aga põhimõtteliselt see, et õiguslikku määrust tuleb täita, seda ei tohi küsimärgi alla seada. ja kokkuvõttes nõrk lüli selles ahelas ja määruses ei ole mitte see, et teenusepakkujad on vastutavad põhiõiguste kaitse eest, aga ka täit-, vastutavad nad ka riigi poolt antud korralduse täitmise eest. rakendamist ei saa tagada. see tuletab mulle meelde EMLAT-i, kus vaba, vabatahtlik äh, kus on põhimõtteks, kuid kus on ka teatud kohustuslikkuse elemendid. antud juhul on menetluslikud probleem, kui on menetluslikud probleemid, siis seaduslikkuse hindamisel peab täideandja olema sel-, kindel, et see on seaduslik ja, ja, ja millise õigussüsteemiga seda võrrelda tulemus tuleb vastavalt sellele, millist õigussüsteemi alusest, aluseks võetakse teenuse osutaja puhul ja seda antud määrus ei reguleeri. tuleb rõhutada, et kui seda tüüpi määruste puhul võivad olla, need võivad olla, neid, neid tuleb varjata ühel või teisel viisil. niipea kui äh, süüdistatavat informeeritakse, tuleb peatada uurimine. sellised varjatud meetmed ei tähenda ka seda, et süüdistatavate õigusi ei tuleks kaitsta. asjaolu, et nad ei ole teadlikud, ei tähenda see seda, et nende õigusi ei austataks ja et nad siis ei saaks ennast kaitsta selliste rikkumiste eest ja Saksa seadustes öeldakse, et kui on varjatud meetmed, siis kehtivad konkreetsed eeskirjad selle puhul. antud määrus aga seda ei tee artikkel seitse. siin on õiguskaitsest jutt, millised on selle võimalused äh, teenusepakkujateks, siin on huvitav lahendus, mida pakutakse, see õiguskaitse tähendab seda, et see ei saagi kuidagi õnnestuda. sest kui andmed tehakse kättesaadavaks äh, uurimise jaoks ja neid siis hinnatakse ja siis mõistetakse kohut, siis äh, süüdistatava andmed edastatakse ja kui see ei oleks õnnestunud, kas me oleksime saanud need andmed tagasi, kas see oleks edastatud ebaseaduslikult ja kuidas see siis toimuks antud juhul? ja kritiseerida võib ka artiklit viisteist, suhted kolmandate riikidega. kohtuorganile on antud ülesanne, mida nad ei saa lihtsalt täita Äh, raamistik tuleb luua äh, kokkuleppe jaoks ja, ja õiguskaitse põhimõtte alusel tuleb tagada, et teenusepakkujad täidavad äh, andmesidamismäärust, kuid ei ole kohut, kes otsustaks, kas keeldumine kas sel, kas kolmas riik, kas saab selleks sundida kolmandat riiki? nii et siin ei olegi muud kui küsimused küsimuste järel, mis ähm, on sellesse määrusesse sisse kirjutatud. teenusepakkujal peaks alati olema võrdne ligipääs seadusele ja, ja õigussüsteemile ja info andmist tuleb tagada, vastasel korral neid andmeid on vaja, aga kas seda saab tõesti panna kirja õiguslikus instrumendis, Euroopa uurimismääruses või paralleelselt sellega, kus kõik määruse lüngad, eriti teenusepakkujate kesk, keskne roll minu arvates meie õigussüsteemis selline asi ei ole, ei ole vastuvõetav sellisel moel, nagu see määrus seda ütleb. Many thanks, Mr Schneiderhan and I think everybody could imagine. suur tänu, härra Schneider. ma usun, et kõigil on tekkinud terve rida küsimusi kahele esimesele kõnelejale. Äh, näen ka, et meie järgmine külaline hakkab juba väga närviliseks muutuma ja tahaks ka saada võimaluse sõna sekka öelda. nii et annamegi talle kohe sõna Jan Kerkhoffs, Belgia prokuratuuri terrorismivastase võitluse üksuse juures tegutsev föderaalkohtunik, teil on sõna. Um... suur tänu. kas minu esitlus tekst on ka kuskil valmis? kas härra Kerkhoffsi esitlus on valmis? hästi. suur tänu nagu märkasite, tahtsin ma väga-väga äh, sõna võtta arutelul, sest see teema loomulikult on minule väga huvitav ja vaeluv, sest ma olen äh, föderaalkohtunik Belgia prokuratuuris ja igapäevaselt äh, tegutsen, tegutsen terrorismivastase võitlusega, küberkuritegevusega ja see on üsna lai tegevusvaldkond. järgmine slaid. tegelikult seitsmeteistkümnendal aprillil kaks tuhat kaheksateist olin ma pärast rõõm, päris rõõmus, et meil on tulemas uued äh, töövahendid meie tööriistakastis. selline oli ettepanek. ja edasi see tekitas mul, minus tunde, et jah, me saame seda teha ja on ka viima-, on ka õige aeg, et väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm inimkonna jaoks, palun ärge seda lippu vaadake siinkohal. tegemist on Ameerika lipuga. Äh, võib-olla me oleme siis esimesed, kes selle, kes lipu pilve sisse löövad, aga mitte kuu pinda, aga tegelikult me olime ikkagi väga õnnelikud, sest et need ettepanekud vastavad äh, Äh, nõudmistele, mis meil olid, me, meil oli tõesti vaja konkreetseid instrumente selleks, et hakkama saada digitaalsete tõendite volatiilsusega, nagu kolleeg ka väga õigesti ütles ja et seda tuleb teha kiiresti, me peame äh, tegutsema selleks, et tõendeid säilitada ja ka kõigiga, kes siin ruumis täna on, olen ma ühtlasi mures Äh, tagatiste eraelu kaitse pärast. ma olen ka vandunud, et ma olen andnud vande, et ma kaitsen eraelu, seda ma teen muide iga päev. ja kohtunikuna ma olen justkui kirurg, kes selleks, et ravida, peab mõnikord lõikama. andke palun mulle minu skalpell, lubage mulle seda, vastasel korral ei ole kuigi kena minu töö tulemus kõigepealt väike reaalsuskontroll. Äh, mõnikord jääb mulle mulje, kuidas öeldagi, et on selline õhkkond, et inimesi on vaja muudkui kaitsta sellist inimestest nagu mina. aga ma ei arva, et see on tingimata õige, et me kõik peaksime selle üle muret tundma, sest praegusel hetkel on väga palju teenusepakkujaid internetis, kellel on tonnide viisi andmeid, mille osas ei oleks neil iialgi piisavalt paberit, et kõik oma muresid kirja panna nende kohta. inimesed ise annavad need andmed nende eraettevõtete käsutusse ja peaksime olema väga-vägagi hästi teadlikud, kuidas me nendega tegeleme ja ma hetkel ei näe, et seda olukorda et see viiks kuidagi selleni, et näiteks, et ameeriklased võiksid tulla meie ruumidesse uurima, kuid äh, üks peamistest ettepaneku äh, tugevatest külgedest on see, et, et võib-olla saame me nüüd äh, mõned nendest osalistest viia Euroopa standardite kõrgusele vastavalt Euroopa andmekaitsenõuetele, teatud standarditele, millega oleme harjunud oma kohtusüsteemis Euroopas. ja vaatame edasi. eraelu kaitse ei ole alati igaühe mure, see on minu mure, see on teie mure. aga mõistkem, et eraelu on ka toode. ja kui äh, teil veab ja et ei pea maksma Google'i kasutamise eest, siis põhjus on see, et te oletegi too-, teie oletegi toode mõistke seda ja selleks peab olema ka mingi vastukaal ja kontroll, kuid ärge palun äh, arvake, et selles kuriteopaigas, sest tegelikult meil ongi üks suur virtuaalne kuriteopaik, ärge võtke meilt vahendeid, et ärge takistage meid otsimast inimesi, kes teevad tõesti väga halbu asju internetis on väga tähtis, et me saaksime taotleda andmeid nendelt ettevõtetelt, sest see on kuriteopaik juba iseeneses, meeldib see meile või mitte. see on meil nüüd olukord, mis on meile peale sunnitud põhimõtteliselt, meil on siin nüüd härra E tõe, elektrooniline tõend, kes ja siis meil on Preili õiguskaitse kes jääb mõnikord olukorrast natuke välja. ja ma, võib-olla kuulete frustratsiooni minu hääles, aga sellega me peame hakkama saama. sest ühest küljest ähm, on internetisuhtlus väga kiire, on andmete volatiilsus suhtluses ja teisest küljest oleme, on õiguskaitsjad suutmatud väga sageli saama neid tõendeid, mida neil vaja on nüüd, kas meil on vaja Euroopa andmeesitamismäärust, selle kohta pilt. see on minu, minu kontorivaade ja minu kapid ja minu kaustad. palun kutsuge, kutsun teid kõiki üles, kõik, kes soovivad, tulge mulle külla, võtke siit üks kaust ja üritage selle põhjal äh, aru saada, kas meil ei olnud vaja andmeid ja, ja ja kas meil ei olnud kiiresti vaja ligipääsu andmetele? nüüd järgmine slaid, see on siis ettepaneku sisu, otse koostöö äh, Ameerika äh, justiitsministeeriumi internetiteenuse osutajate vahel, äh, õiguslik esindaja Euroopa Liidus, mis, see puudutab ka USA-s asuvate ettevõtete peakorterite peakortereid küm-, kümme päeva, siis on vastamise tähtaeg või kuus päeva kiireloomuliste juhtumite puhul. nii see siis töötaks. me tegelikult äh, oleme üsnagi optimistlikult meelestatud selle võimaluse suhtes. et äh, me saame tõepoolest otse teenusepakkujatelt sedasi infot kätte saada. ja palun järgmine slaid. kas see on uus mõte aga? sest äh, alg-, siin varem öeldi, et see on midagi täiesti uut, aga see päris uus siiski ei ole, see on ligipääsetavate andmete suhtes uus ja tehinguandmete puhul ja sisuandmete puhul, aga tegelikult äh, põhiliselt, põhimõtteliselt aastast kaks tuhat üks, meil on artikkel kaheksateist üks B konventsioon, Budapesti konventsioonis, kus kehtib põhimõtteliselt sama põhimõte juba seitseteist aastaid teenusepakkuja osas, see on toiminud äh, seitseteist aastat juba. ehk umbes kuuskümmend riiki on allkirjastanud Budapesti konventsiooni, kõik äh, Euroopa riigid on selle ratifitseerinud. nii et äh, selles on juba iseenesest olemas see võimalus äh, kasutaja infot saada teenusepakkujalt mõnes teises äh, riigis. nii et lauas, laual olev ettepanek tegelikult läheb lihtsalt kaugemale ja põhimõtte osas, mida juba rakendatakse juba seitseteist aastat. olgem sellest teadlikud, et kui me nüüd veel kord peaksime hindama, mida selle internetiteenuse pakkujale otse ligipääsu osas, mida me sellest peaksime mõtlema mõnes teises riigis, et mõtleme, et me oleme juba ratifitseerinud selle põhimõtte Budapesti küberkuritegevuse konventsioonis. ja järgmine slaid. nüüd Euroopa uurimismäärus versus Euroopa andmeesitamismäärus. kui silmakirurgi vist operatsiooni läbi viia, kas oleks parem kasutada kääre, skalpelli või laserit? see on nüüd küsimus meie ees laual. Äh, kääridega. see ei oleks päris äh, kohane, ei, tulemus ei oleks kuigi kena ega ka tõhus. nii et meil on tõepoolest vaja ja olen siinkohal nõus kolleeg Hartmanniga, kes äh, on keskendunud just selle instrumendi vajaduse küsimusele ja ka mina tuginen mõnedele väga selgetele näidetele. see on nüüd äh, reaalne juhtum, äh, terrorismi juh-, juhtum, kus me üritasime ära hoida äh, terrorirünnakut Belgia territooriumil. ja meil, me saime Ameerika Ühendriikidest taotluse äh, viienda, seitsmenda oktoobrini kaks tuhat kuusteist oli Ameerika Ühendriikides. Äh, käisime seal uurimas ja selle, selle taotluse Äh, läbivaatamisel avastasime, et Islamiriigi üks kõrgeid ametnikke kasutas äh, Hotmaili aadressi selleks, et äh, juhiseid anda. see, see äratas meie tähelepanu ja mida me siis tegime, külmutasime kiiresti selle konto, palusime Microsoftil külmutada selle Hotmailiga kõik, mis sellega seondus, selle aadressiga, selleks, et ära hoida äh, potentsiaalset rünnakut. Äh, LAT taotlus äh, esitati kaks tuhat kuusteist lõpus ja siis me ootasime ja ootasime. Ähm, justiitsministeeriumilt küsisime, kas on midagi uut ja teile teadmiseks, et äh, see asutus äh, on väga abivalmis, kuid neil on, äh, neil, neil on suur ülekoormus, sest et hetkel on kõik suured teenusepakkujad Ameerika Ühendriikide territooriumil. Nad peavad esitama tahtlused kohtusse, siis toimuvad arutelud ja Ameerika kohtunik lõpuks nõudis, et äh, andmed antaks üle, mis olid säilitatud ja me saime siis vastuse seitsmendal novembril kaks tuhat seitseteist. kaksteist kuud ja kakskümmend kuus päeva hiljem. see ei ole mingi erand. ja see ei ole erand. tulemus oli see, et seitsmendal novembril kaks tuhat seitseteist öeldi meile, et see Hotmaili konto oli juba kustutatud selleks ajaks. seda tehti kahekümne kuuendal mail kaks tuhat kuusteist, enne veel, kui see säilitati. nii et sellisel hetkel on meil tegemist süsteemiga, siis ei ole enam isegi võimalik teada, milliseid andmeid seal üldse võib olla. vastuse saamiseks kulub väga kaua aega ja siis tekibki küsimus, kuidas siis see asi lahendada Euroopa uurimismäärusega või vastastikuse õigusabiga mõistliku aja jooksul, polegi võimalust. ja minu, mulle väga meeldis äh, küsimus, mille tõstatas proua Intvelt varem, küsides professor Bröselt just äh, Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe kohta professor Pööse ütles, et äh, mul ei ole õig-, lahendust tegelikult. ja vastus oli, et jah, lahendus on, meil on olemas MLA, tõepoolest. nii see töötab, see on ter-, see on terrorismi, nii see nüüd töötas, see on terrorismi juht, terrorismijuhtum, kus me ootame uurimise tulemust Need on päris menetlused. kui me vaatame kaksteist kuud, kakskümmend kuus päeva ja peame seda, seda mõistlikuks, siis selline asi ju ei toimi. lahendus on olemas. ja lahendus on meil laual. Need on äh, ettepanekud Euroopa andmesitamismääruse osas ja, ja õiguslik esindaja. see võiks asju muuta. ja järgmine slaid ja kohe lõpetan, ütleb esineja. Äh, siin oli lapspornograafia äh, andmes säilitamistaotlus äh, Hispaaniast Prantsusmaale seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kaheksateist siis äh, uurimismäärus äh, märtsikuus kaks tuhat kaheksateist esitati Belgia kohtunikule ja siis üheksa kuud tagasi ulatuvalt. aga meil on andmes eritamispiirangud Belgias, tänu sellele kohtunik viieteistkümnendal aprillil saab ainult üheksa kuud tagasi minna alates aprillist ja mit-. nii et siin on juba iseenesest probleem ja kui see siis mai lõpus äh, lõpuks äh, jõustati, siis tekkis probleem, et vahepeal võib see konto olla kustutatud. ja uurimismääruse jõustamisel jääb puudu periood seitsmeteistkümnest veebruarist kaks tuhat kaheksateist kuni mai lõpuni kaks tuhat kaheksateist. saaks iga päev teha äh, säilitamistaotluse ja siis me suudaksime kõiki päevi katta. aga kas see oleks nüüd mõistlik lahendus? loomulikult ei ole, ma arvan. ja järgmine slaid. ja siis äh, teavitamise probleem. paljud äh, toetavad seda mõtet, teavitamise põhimõtet. aga konkreetne näide, mis siis juhtuks? kui me klikkame, meil on nüüd siin Rumeenia, kes esitab äh, andme esitamise taotluse Microsoftile Brüsselis, näiteks võtta, Microsofti esindajale Brüsselis ja Rumeenia ütleb, et sihtmärk ei ole, me ei tea, kes on kahtlusalune, seega me peame teavitama jõustavat riiki. ehk siis Belgiat äh, teavitatakse ja mis siis nüüd juhtub? kui kogu Euroopa hakkab teavitusi saatama sisu taotluste osas äh, Microsoftile Belgias. palun klikkame veel. kahtlusalune on Prantsusmaal, näete, ja tal on päris lõbus. ja kui me nüüd klikkame, juhtub siis see, et kõik äh, teavitused jõuavad Belgiasse ja tekib küsimus mida me nende teavitustega ette võtame või peaksime tegema, sest me ei tea, kes see kahtlusalune üldse on. Pole õrna aimugi. kolleegid Rumeenias ähm, võtsid vastu äh, igati legitiimse öö, äh, otsuse ja, ja meie võiksime nüüd küsida, andsid välja käsu. ta, enamasti meil on vaja andmeid lihtsalt selleks, et teada, kes see inimene on. ja kui me nüüd võtame vastu seadusi, äh, mida me peame täitma ja nende järgi elama, arvestades sellega, et lähtudes sellest, kes inimene on, siis kuidas me siis äh, küsimus tekib, mida me siis päriselt saame teha selle hunniku mõttetute, vabandust, teavitustega tekib lihtsalt suur kuhi ja suur hulk tööd, sest me ei usalda oma Rumeenia kolleegi või see on see probleem ja minu viimane slaid. ja sellega ma lõpetangi, aitäh. suur tänu ja vabandan, et ma pean äh, mõnda kolleegi siin üsna karmilt kohtlema, nii kurb kui see ka ei oleks, aga aeg on napp. ja suur tänu teile äh, ettekannete eest, see näitab, et te olete väga pühendunud oma äh, teemale, oli muidugi selles ka aspekte, mis mulle nii väga ei meeldinud igaüks äh, valib endale selle osa, mis aitab äh, neil enda seisukohti äh, edendada ja eks me kõik teeme nii, see on tõsi, mõned kolleegid nagu mina ise tahaks juba aruteluga pihta hakata, aga palun katsuge aru saada, et meil on siin veel üks kolleeg meie poodiumil, härra, härra Ian Mitchell, Euroopa advokatuuride ja õigusliitude nõukogu järelevalve töörühma esimees ja kuulame tema ettekande ikkagi ka ära, enne kui hakkame küsimuste ja vastustega tegelema. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. erakorralistel aegadel on vaja erakorralisi meetmeid. ja niiviisi on türannid ikkagi ajaloos oma äh, tegevusi õigustanud. Rooma senat äh, erakorralistel aegadel loobuks õigusriigi põhimõttest ning demokraatlikust kontrollist ning äh, rakendaks, rakend- ja, ja andis oma volitused diktaatorile diktaatoril on nüüd äh, selline ähm, kuvand, nagu oleks tegemist millegiga, äh, millegi halvaga, aga Rooma aegadel oli aeg, äh, oli diktaator inimene, kellele usaldati riik raskel ajal. kuulsime siin härra Gerkhoff, Gerkhoffilt ja härra Hartmatilt, et tegemist on raske ajaga ning ra-, ja erakorralise ajaga ja meil on vaja erakorralisi meetmeid, aga mulle tundub, et tegelikult praegu eesmärk ei õigusta vahendit, eesmärki on võimalik siiski saavutada ka proportsionaalsemate ning õiguspäraste vahenditega. ja see on ka meie CCBE ettepaneku taga. Te olete kätte saanud ka meie dokumendi ning seal on kõik argumendid põhjalikult välja toodud ning mul ei ole vähimatki kavatsust täna seda siin üksikasjalikult lahata, äh, esimees kindlasti rõõmustab selle üle, aga tahaksin siiski juhtida tähelepanu praeguse ettepaneku põhilistele puudujääkidele ning äh, sellele, miks meie arvame, et tegemist ei ole proportsionaalse lahendusettepanekuga. kõigepealt siin räägitakse, et tegemist äh, on äh, õigusliku aluse puhul artikli kaheksakümmend kaks ühega Euroopa Liidu toimimise lepingus. lühidalt äh, võib öelda, et artikkel kaheksakümmend kaks üks võib-olla ei ole õige õiguslik alus. sellepärast, et tegemist ei ole ju tavapärase koostööga õigussüsteemide vahel ning ettepaneku arhitektuur on problemaatiline seetõttu see on seotud äh, üksikasjalise äh, kriitikaga, mis meil meie dokumendist välja tuleb. taotluse esitav riik võib-olla siis esitab taotluse küll kohtu tasandil, aga võib-olla ka tavalise õiguskaitseorgani politsei tasandil, sugugi kohtuid kaasamata. ühesõnaga, taotlus esitatakse täidesaatva äh, riigi teenusepakkujale täidesaatvas riigis, nii et toimub piiriülene tehing, mis äh, on äh, ja piiriülene mõju on enneolematu. ma kuulsin siin mainitavat ka Budapesti konventsiooni, aga siin räägitakse äh, sissekirjutamise andmetest, mitte juurdepääsuandmetest, mis on hoopis teistsugune metaandmete grupp ja sugugi mitte sisuandmete puhul praeguse süsteemi peamiseks probleemiks on see, et puudub igasugune kohtukontroll täidesaatvas riigis. ja tegelikult ei ole mitte mingisugust kontrolli juurdepääsu andmetele ja, ja sissekirjutavatusandmetele. ja Benedikt Sloveenia Äh, vastu ja Tele2 ju kohtuasi äh, inimõiguste kohtus näitavad seda, et meil on vaja tõesti kohtukontrolli. ilma selleta ei, ei saa. siis veel üks huvitav võrdlus on äh, komisjoni ettepaneku ning eesistuja ülevaadatud versiooni vahel. komisjoni ettepanek on halb, jah, aga eesistuja läbivaadatud versioon toob välja öö, veel halvemad elemendid sellest. siis äh, teenusepakkuja, kellele on taotlus suunatud, temal on õigus äh, vastuväiteid esitada, aga äh, see on problemaatiline. ja see problemaatilisus tuleb välja viimase kõneleja slaidist Microsoftiga seoses Microsoft ei olegi tegelikult kõige problemaatilisem, vaid hoopis väiksemad teenusepakkuja, pakkujad. Neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust aimu sellest, kas see teave, mida neilt küsitakse ja mida neilt palutakse üle anda ähm,, rikub põhiõigusi lähtuvalt artiklist kaheksa või mitte või hoopis artiklist kahe äh,, artiklist kuus Euroopa konventsioonis, see on absoluutne õigus, mis on äh, õigus äh, õiglasele kohtumõistmisele, mis äh, peab alati olema ülim. kui tegemist on sellise absoluutse kaitseõigusega lähtuvalt artiklist kuus, siis ei ole mingisugust hindamist siin teha vaja. teenusepakkuja ei saa oma hinnangut kujundada väga sageli sellistes küsimustes ja taotlust esitav riik samuti ei saa omada mingisugust arvamust nendes küsimustes sageli. hoolimata sellest, et esialgsest dokumendist tekib välja, et meil on kaebuse esitamise õigus, kui dokument läheb põhiõiguste hartaga selgelt vastuollu või on ähm, ahistav äh, või rikkuv, äh, siis on siin praktiline probleem, kuidas see praktikas peaks rakenduma ja seetõttu me peaksime äh, samas kuskil tooma sisse mingi andmekontrollija äh, veel täiendav probleem on veel see, tegelikult see ei ole probleem, aga komisjon, komisjoni tekstis lähtutakse sellest, et pakkuja saab kliendile äh, infot edastada, kui talle ei anta vastupidist äh, korraldust. aga kui me vaatame, mida on teinud eesistuja selle dokumendiga, siis see õigus, mis on olnud alguses selles dokumendis, on täiesti kadunud sealt. ja õigus äh, vastuväited esitada on ka, ka, ka kadunud. kui taotlus on esitatud, siis tuleb seda täide viia, on äh, viimase versiooni äh, lähenemisviis. ja teine probleem on see, et äh, vaikimisi ütleme, vaikimisi lähenemise puhul ei informeerita klienti sellest äh, aga kui on õiguslik alus kaheldava väärtusega, siis vähemalt peaks olema nõue, et äh, taotluse esitanud riik kohtukontrolliga peab äh, põhjendama, miks see teave peab olema salastatud äh, uurimise eesmärgil. siis meie äh, dokumendis on veel teisi asjaolusid, äh, millest ma üle libistaksin, libiseksin äh, põgusalt, nimelt see, kuidas teavet pakutakse, erinevad vormid, masinloetavad andmed ja nii edasi ja nii edasi. siin ei ole mingisuguseid täpseid määratlusi, ei ole mitte mingisugust määrat-, vastuvõetavat määratlust ka tõenduse, tõendite kohta, tõendeid saab pakkuda ükskõik millisel moel, ükskõik milliste instrumentide kaudu. selle üle tuleks natuke põhjalikumalt mõelda meie leiame, et äh, lähenemisviis selle tõttu ei ole proportsionaalne. ja eesistuja dokumendi üks tervitatav uuendus on see, et mis puudutab sisuandmeid, siis nüüd äh, püütakse koostada nimekirja, mis äh, sellest, millised on tõsised kuriteod. ja samas abonentandmete ja juurdepääsuandmete kohta ei ole sellist lähenemisviisi. kui taotleja ütleb, et äh, uurimine on al-, või uurimine on algatatud, siis ei ole mingisuguse, siis, siis sellest, seda on siin mainitud, aga uurimise lõpetamise kohta ei ole mitte midagi. räägiksin põgusalt ka sellest, et kuidas saab seda olukorda natuke proportsionaalsemaks suruda. kui meil on direktiiv ja, või määrus selles küsimusest rääkides, pretsedenti eh, ei ole, artikkel kaheksakümmend kaks kaks ei eh, eelista ühte ega teist, artikkel kaheksakümmend kaks võib-olla on üks väikene äh, säte, mis siin võib äh, mõjutada olukorda, aga samas ma saan aru, et tõendeid tuleb säilitada, jah, ma saan sellest vajadusest aru. ning äh, kuna äh, asi on sageli kiireloomuline, võib-olla ei täideta kõiki eeskirju nagu kord ja kohus. ja äh, varem äh, välja toodud mured jäävad äh, ilma säilitamismääruseta jõusse võib-olla, aga selge on see, et äh, esitamismäärust ei saa sellisel kujul muuta proportsionaalseks ning meile tundub, mulle tundub ning meie järelevalve töörühmale tundub, et äh, edasi tuleks pigem jätkata tõesti vastastikuse õigusabilepingutega ja me räägime siin Euroopast, mitte Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest. vastastikuse õigusabilepingute parandamine on võimalik elektrooniliste vahendite kasutamisega ja nii edasi ja meil on juba Euroopa uurimismäärus. Euroopa uurimismääruse puhul paistab olevat võimalik, kui me vaatame Euroopa uurimismäärust, tagada seda, et samad menetlused on äh, vormiks äh, ka elektrooniliste tõendite puhul. Euroopa uurimismäärus äh, ei, selle, sellel ei ole selliseid kontrollialaseid puudujääke nagu praeguse instrumendi ettepanekul. erakorralistel aegadel o, äh, ei ole alati vaja erakorralisi lahendusi, sugugi mitte. erakorralisel ajal on vaja proportsionaalseid, korrastatud äh, lahendusi, milles äh, austatakse põhiõigusi ning õigusriigi põhimõtet, milles austatakse Euroopa õiguskorda ning äh, Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu järelevalve töörühmale tundub, et kõiki neid eesmärki on võim-, eesmärke on võimalik ilma selle instrumendita suurepäraselt saavutada. suur tänu minul on väga palju küsimusi, nagu ma juba ütlesin, ja tavaliselt esimees annaks sõna kõigepealt raportöörile ja raportöör on nüüd esimees. paraku seetõttu annaksin äh, kõigepealt sõna mõnedele teistele kolleegidele. kõigepealt äh, saab sõna proua Intvelt. suur tänu. enne kui äh, ma oma küsimuste juurde jõuan, reageeriksin härra Kerkhoffi ettepanekule, te andsite kõik argumendid meile kätte selleks, et selle vastu hääletada. teate filmi Dirty Harryst? teate Räpast Harryt? Te olete natuke nagu Räpane Harry. Äh, e-tõendid teie kätes oleksid nagu neljakümne neljane Magnum äh, Räpase Harry näppude vahel keegi, kes hoolib nii vähe nagu teie õigusriigi põhimõttest ja põhiõigustest, on ohuks õigusriigile üldse Te kõlate nagu mingisugune kauboi metsikus läänes. ma olen rabatud. olin pisut vähem rabatud, aga siiski rabatud ka härra Hartmanni avalduste üle. aga kõigepealt siis ka teie kommentaarid. Te ütlesite, et inimesi ei tule kaitsta nende inim-, selliste inimeste eest nagu mina no paistab, et tuleb ikka. sellepärast, et ma arvan, et lahendus probleemidele, mida te täiesti õigusega äh, siin loetlesite, ei ole see, et me lihtsalt suvaliselt loobume igasugustest kodanike õigustest. me räägime siin õigustest, kelle Euroopa kodanikud on, mille Euroopa kodanikud on saanud ja mis teile paistab mingisugust muljet ei avalda. Te ütlete ja tõesti, nagu härra Mitchell õigusega ütles, te ütlete, et Äh, vastastikuse õigusabilepingud on liiga aeglased, tõite näite siin kaheteistkümnest kuust ja kahekümne kuuest päevast, mida te pidite oh,, mis te pidite ootama, võib-olla see oli ekstreemne, võib-olla see oli keskmine näitaja, mina ei tea. aga kas te ei arva seda, et kaks arenenud rikast demokraatlikku riiki maailmas tõesti ei suuda bürokraatlikke äh, ajavahemikke natukene lühendada? see peaks olema ehk esimene samm, eks ole? ja me juba kuulsime, kuidas asjad toimivad Euroopa Liidus võib-olla tõesti ja ma ei ole põhimõtteliselt, nagu ma ütlesin, kategooriliselt vastu sellele, et meil peaks olema otsene juurdepääs Euroopa Liidus andmetele. ma näen, et nüüd teie tähelepanu kohe ärkas. aga sellisel juhul peaks olema tagatud piisava õiguskaitsega Euroopa Liidu kodanikele. ja seda praegu ei ole. ja nagu tavaliselt, Euroopa Komisjon teeb kõigepealt ettepaneku äh, äh, anda täiendavaid volitusi sellistele inimestele nagu teie ja alles pärast hakkame rääkima kodanike õiguslikest, õiguslikust kaitsest ja seda kaitsest keegi hiljem ei rakenda ma arvan, et kõigepealt peaksime me vaatama, kuidas me olema, olemasolevaid vahendeid saaksime parandada, enne kui me hakkame uusi looma ning äh, me peaksime pakkuma piisavat õiguskaitset meie rahvale kui te ütlete, et äh, see protsess on liiga aeglane, siis tuleb äh, küberkuritegevuse valdkonnas midagi ära teha. härra Hartmann rääkis ainult küberkuritegevusest, aga tegelikult ettepanek ei hõlma ainult küberkuritegevust, vaid igasugust kuritegevust. nii on ka see argument, et äh, kõik tõendid kaovad sekundite jooksul, ei pea vett, mõnikord tõesti, tõsi, ja sellistele lahend-, juhtumitele tuleb leida lahendus. aga sugugi mitte nii ei ole alati kuritegude puhul meil on ka Euroopa Liidu liikmesriikides valitsused, kes äh, peavad jahti valitsuse suhtes kriitiliste vabaühenduste peale. meil on ka liikmesriike, kus abort on näiteks kuritegu. nii et nad võivad kasutada seda vahendit selleks, et äh, hakata naistele jahti pidama või vabaühendustele jahti pidama. ja selle kohta ei kuulnud ma teilt sõnakestki ja kui teie, härra Kerkhoff, ütlete, et äh, internet on üks äh, hiiglasuur kurja kuritegevuse plats põhimõtteliselt, ei, äh, enne internetti oli ka ikka kuritegevust. ma pean tunnistama, et härra Schneiderhani ettekanne oli mulle märkimisväärselt rohkem mokka moodi, see oli rohkem üksikasjalikum ja ma arvan, et jah, äh, Saksamaa kohtunike ühing suhtub sellesse kriitiliselt ja kui nemad juba seda teevad, siis peaks ka komisjon tähelepanelik olema, sellepärast et et äh, meil on, mille pärast muret tunda selle ettepaneku puhul ning äh, loomulikult tervitame härra Mitchell'i sõnavõttusi. Teie ise seda ettepanekut ei teinud, aga teie sarnased inimesed kasutavad seda. ja kuni ma ei saa olla kindel selles, et seda ei kasutata ära kurjasti, ei kavatsegi ma selle poolt hääletada aitäh, Sofi! ma arvan, et meil on äh, mitmed väga kirglikud sõnavõtjad täna saalis kohal erinevatest äh, meie koja, erinevatest meie koja osadest, nii et äh, pidage meeles, et see on võimalus erinevatel kõnelejatel oma seisukohti välja öelda ja saame ehk ka võt-, kõige tähtsamate küsimustega tegeleda, mõned tulid välja siin juba väga hästi, aga aeg on napp ja sõnasoovijaid on vähemalt komm proua Ernst, mm, härra Melo ja raportöör ka. Kornelia Ernst, palun, teil on sõna. jah. suur aitäh, ma olen juba segaduses, aga segadus on kerge tekkima, kui tänast arutelu siin kuulata. me nägime siin kauneid pildikesi, see on kõik väga tore, see ei aita meid väga just edasi, aga no hea küll mul on erinevad küsimused. esimene küsimus, äh, härra Schneider rääkis sellest, et äh, meil on erinevad õigussüsteemid. Äh, tüüpiline näide toodi siin ka, Austria ütleb ei, seda me ei taha, me ei taha andmeid edastada, sellepärast et meie jaoks ei ole tegemist kuriteoga, teised jälle ütlevad, et see on meil kuritegu ja meie tahame selle kohta teilt kohe kindlasti andmeid saada Äh, meil on äh, erinevad äh, õiguslikud nägemused sellest, mis on kuritegu ja mis mitte ja me peame vaatama, kuidas piiriüleste juurdluste puhul tegutseda selles vallas? Mm, kolleeg Hartmann ja härra Kerkhoff, teilt ma küsiksin seda, et kui palju selliseid juhtumeid, millest te siin täna rääkisite, olete te oma elus kogenud? Mm, kas need on ainukesed sarnased juhtumid äh, või need esindavad äh, suuremat kogumit, kas selle kohta võib midagi öelda? kolmas küsimus äh, puudutab seda, mida härra Schneiderhan rääkis vabatahtlikkuse aspektist lähtuvalt. mis juhtub siis, kui mõni teenusepakk ütleb ei, ise meile ei sobi, meie õigusosakond kontrollis seda, see ei lähe, mida see tähendaks sellisel juhul teie arvates, kuidas siis kogu süsteem toimiks? või kas ta üldse toimiks ja härra Schneiderhan ja härra Mitchell, teile ka veel küsimused minu poolt. Mm, siin mainiti korduvalt Euroopa uurimismäärust, mida teie teeksite teisiti, mitte selle määrusega, vaid mm, kasutades mõnda muud lahendust, näiteks uurimismäärust või midagi muud. mida teie siis muudaksite selle kõige kontekstis? kui me räägime näiteks äh, kiirusest, et oleks võimalik kiiremini tegutseda. suur aitäh, härra Meelo, järgmiseks. Uh, suur tänu, räägin portugali keeles, kui teil midagi selle vastu ei ole, annan teile hetke, et saaksite kõrvaklapid pähe panna. väga tore suur aitäh, ma äh, kuulasin seda, mida eelnevad kolleegid ütlesid, äh, ma usun, et kodanikel on esmajoones õigus elada äh, turvalises keskkonnas ning neil on õigus ka sellele, et nad saaksid olla kindlad, et kurjategijad tuuakse kohtu ette ja et neid ka ähm, karistataks. kolmas õigus, mis kodanikel on, on teada seda, et poliitikud, parlamendisaadikud, ei eksisteeri äh, mitte ainult äh, kurjategijate kaitsmiseks, vaid õigluse jaluse seadmiseks äh,. õiglussüsteem peab kaitsma ohvreid, kes on saanud kannatada kuritegevuse äh, tõttu poliitikud äh, peavad olema esimesed, kes tagavad äh, Äh, selle ja nad peavad loomulikult ise ka äh, seadusi austama, nad peavad olema esimesed, kes tagaksid selle, et meil oleks tõhusad süsteemid, mille abil oleks võimalik kurjategijaid karistada. Äh, oluline on uuring, uurimiste käigus hoida ära edasiste kurja, kuritegude toimepanemine. ning retoorika, parlamentaarne retoorika Äh, võib-olla aga tekitab kõige rohkem kahju siis, kui räägitakse just kuritegudest äh, ja kurjategijatest, äh, kes on korduvaid kuritegusid toime pannud, mida tegelikult oleks võinud ära hoida, aga õigel ajal ei tehtud mitte midagi. ma olen ka siin parlamendis sarnast retoorikat kuulnud, näiteks PNR-i küsimustes, lennureisijate andmete küsimustes uuringute käigus oli ka jutuks parlamendi poolt vastu võetud instrumendid, mis võeti äh, vastu juba eelmise ametiaja jooksul, aga siis leidsid ikkagi aset äh, terrorirünnakud Pariisis ja Francois Hollande äh, siis võttis ka PNR teemal sõna ja seda siis pärast Prantsusmaa terrorirünnakuid ja pärast siis parlamendis kiideti see ka heaks teisel katsel Mm, ja äh, tegemist on instrumendiga, äh, mida peaks ära kasutama. Äh, mina olen pooldanud alati PNR-i ja tegin seda eelmise ametiaja jooksul ja olen seda ka seekord teinud. mina olen alati toetanud see, seda, aga mõned meist on otsustanud selle vastu hääletada. Äh, muuhulgas äh, selle äh, toimiki, toimiku puhul rääkisime ka ainult teatud andmetest ja tegelikult me peaksime rääkima elektroonilistest tõenditest ja tegelikult ma räägin ju tõendistest, aga ma räägin natuke laiemalt sellest, et kõik saaksid aru, millest ma räägin. PNR küsimused olid väga olulised, tegemist on minu jaoks väga fantastilise näitega ja see seondub ka elektrooniliste tõenditega niisiis, mis puudutab elektroonilisi tõendeid, siis ma tahaksin öelda, et väga hea oleks, kui meil oleks see äh, instrument olemas, see oleks suureks abiks, siis oleks võimalik paremini juurdlusi läbi viia. niisiis küsimused kas teie arvates oleks tõhusam see, kui selle äh, uue instrumendi asemel, me täna räägime siin elektroonilistest tõenditest, äh, oleks võib-olla äh, vaja siiski tegutseda pigem Euroopa uurimismääruse kallal? sest me ju räägime konkreetsetest mm, tõenditest, elektroonsetest tõenditest, äh, mida võib-olla on ka keeruline säilitada, tegemist on uue instrumendiga, aga kuna meil on juba Euroopa uurimismäärus olemas, äh, siis me peame võtma loomulikult arvesse erinevate elektroonilise tõendite iselooma, iseloomu. Mm, võib-olla peaks vaatama selle taustal äh, seda, kas oleks võimalik Euroopa uurimismäärust muuta, et seda ka hakata, mida me täna arutame, võib-olla oleks see mõistlikum, kui me siin vallas tegutseksime suur aitäh mm. ja tõesti, ma tahtsin PNR-ist rääkida, ma tahtsin äh, seda siin välja tuua. Äh, mõnikord äh, on vaja ka teiste toimikutega edasi minna, et selgemat pilti saada, aitäh. aitäh, härra Melo. ja loomulikult ma mäletan väga hästi seda, kui me rääkisime broneeringu infost ja broneeringu info direktiivist, millele ma vastu hääletasin usun sellesse, kuidas seda tegime ja miks me seda tegime, jään selle otsuse juurde kindlaks ka täna, aga alati tuleb kontrollida, kas on vaja uusi meetmeid, kas on vaja tugevdada olemasolevaid meetmeid. ja see ülesanne ei ole sugugi kerge. veel üks sõnasoovija, härra Franz. <clears throat> suur aitäh ma tahaksin härra Hartmanilt midagi küsida. Te rääkisite sellest, et te olete ööpäevaringselt äh, valmis tegutsema teistest liikmesriikidest tulenevate taotluste kontekstis. Äh, ja mina tahaksin äh, selles koostöö kontekstis rohkemat teada, kuidas see kõik käib, aitäh! aitäh! ja äh, raportöör tahaks äh, ka mõned küsimused esitada. kõigepealt äh, olen tänulik härra Kerkhoffile selle eest, et ta siin täna sõna võttis. me arvame, et Facebooki teenistused on lihtsalt niisama ja tegelikult me oleme temaga nõus, et varasemalt oleks pidanud asju juba reguleerima ja võib-olla siis oleks võimalik olnud ära hoida seda spioneerimist ja meie andmete müümist aga äh, mul on üks äh, küsimus ka härra Hartmannile, kes äh, rääkis sellest, et vabatahtlikkus on kahjulik, sellepärast et teenusepakkujate puhul vabatahtlikkus võib tuua kaasa selle, et ei ole piisavat personali, et taotlustele kiiresti vastata ja mina tahaksingi teada, et kui me selle elektroonilise tõendite asja ellu äh, mm, äh, viime siis, kas teenusepakkujatel on vaja eh, lisapersonali nõuete täitmiseks ja kes selle kõik kinni maksab? härra Schneiderhanile esitaksin ka ühe küsimuse, mis on seotud eh, elektrooniliste tõendite küsimuse parandamisega. Eh, härra Hartmann on äh, ka öelnud, et neil on valmisolek olemas, selline teenistus on olemas, kas äh, härra Schneiderhani ähm, ühingu puhul võiks ka midagi sarnast kõne alla tulla? ja viimane kõneleja, härra Mitchell äh,. härra äh, Milo rääkis ka erinevatest aspektidest, kas tõesti on võimatu siis Euroopa uurimismäärust rohkem kasutada? ja kui rääkida spetsiaalsetest asjadest äh, küberkuritegevuse valdkonnas, äh, siis äh, võib-olla midagi veel erinevat vaja elektroonilistele tõenditele lisaks, selleks, et kriminaalmenetluse valdkonnas need asjad ellu rakendada. annan sõna vastuseks nüüd panelistidele vastupidides järjekorras, kui nad alguses sõna said, mistõttu kõigepealt saab sõna härra Mitchell. Yes, the reason why I mentioned mainisin Euroopa uurimismäärust äh, ja see on juba meie töörühma töös ka sees, on äh, üsna huvitav ja sellepärast, et meil on olemas Euroopa Liidu, Euroopa uurimismäärus, seda on juba kasutatud, seda on katsetatud ja sellel ei ole selliseid struktuurilisi puudujääke nagu uuel ettepanekul. nii et sellest lähtuvalt me saaksime oma tööd edasi teha ma ei tahaks äh, hakata siin äh, niisama puusalt äh, tulistama ja ütlema, mida konkreetselt muuta, muutma tuleks. me kasutame sõendeid elektrooniline tõend ilma, et me täpselt oleksime aru saanud, mida see elektrooniline tõend endast kujutab, see on üks põhimõtteline alguprobleem. ja Äh, lugesin just ühte asjatundja uuringut sellest, mida elektrooniline tõend võiks äh, hõlmata ja see oli nii paks teos ja, ja alati ei ole tõesti tegemist küberkuritegevusega ja eesistuja nimekiri äh, oli tervitatav, aga tegelikult seal on terve rida äh, kuritegusid, suurem osa nendest on tõsised kuriteod, aga sugugi mitte küberkuriteod. ma arvan, et keegi peaks lihtsalt maha istuma ja vaatama, kuidas on kasutatud Euroopa uurimismäärust, vaadata, milliseid kuritegusid uuritakse ja mille puhul oleks äh, elektroonilisi tõendeid ja kui see eeltöö on ära tehtud, siis tuleks te viia läbi stressitest, vaadata, kas äh, äh uurimismäärus äh, kõige sellega toime tuleb ja kui tuleb, siis ei ole mitte mingisugust vajadust äh, uue, uue lahenduse järele. sellepärast, et lahendus on uurimismääruse näol juba olemas ja kui me ja võib-olla oleks vaja seda uurimismäärsust ajakohastada, kuidas täpselt seda teha ja nii edasi, seda ma ei hakka siin täpselt äh, teile ette kirjutama, see on teie töö ning äh, teised on juba oma arvamuse juba esitanud, teised äh, ka täna kohale tulnud inimesed on kindlasti valmis sellele tööle kaasa aitama. ja rääkides siin Rooma türannidest, võib-olla läksin ma natukene liiga kaugele, aga mulle tõesti tundub, et õigusriigi põhimõttele tuginevas ühiskonnas tuleks alati otsida proportsionaalset miinimumsekkumise põhist lahendust, kui see on olemas ja seetõttu Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu leiab, et tõesti äh, võib-olla on meil vaja elektrooniliste tõendite andmete säilitamise määrust, sellepärast et mõningatel juhtudel võivad äh, need tõendid kaduda enne, kui äh, isegi kiirmenetluse saab läbitud. ja seetõttu mitte keegi ei äh, kannata selle all, kui neid andmeid säilitatakse, et neid hiljem nagu kord ja kohus saab vaadata, kas mõne uue määruse või korralduse kaudu või Euroopa uurimismääruse kaudu, see on hoopis teine teema juba. jah mõningad võimalused andmete säilitamise määrusel on, aga muidu arvame me, et selleks, et tulemust saavutada, peaks uurima kõigepealt neid võimalusi, mida peidab endas Euroopa uurimismäärus. suur tänu ning äh, me oleme pool tundi hiljaks jäänud juba, nii et ma paluksin meie kõnelejatel tõesti keskenduda ainult nendele küsimustele, mis olid neile suunatud. järgmisena saab sõna härra Gerkhoffs. suur tänu küsimus tõstatati, kas need äh, minu poolt toodud näited äh, esindavad äh, toimuvat olukorda, võin ainult üle korrata oma kutset, tulge palun ise vaatama. ja seda ma mõtlen tõsiselt. see on aus pilt sellest, mis toimub. ja kui ma teeksin kokkuvõtte sellest, kuidas vastastikune õiga, õigusabi töötab Ameerika Ühendriikidega äh,. härra Mitchell ütles samuti, et asi ei ole mitte Ameerika Ühendriikidega, vaid see, et meil on Euroopa Liidus äh, õiguslik esindaja, tänu millele on meil võimalik äh, Euroopa Liit, Euroopa andmeid äh, kätte saada Ameerika ettevõtetest, see oli, mida, see, mida ma tahtsin öelda aga igasuguste kuritegude puhul, mitte ainult küberkuritegude puhul, igasuguste tõsiste kuritegude puhul see toimub nii ja internet on selline koht, kus uurimine on väga raske. interneti avalik osa ja mitte pime veeb on ainult üks äh, osake sellest internetist, mis tegelikult on olemas kui te ütlete, et see on, need näited on liialdus, siis võin veel kord äh, teid kutsuda, tulge palun vaatama, kui te lähtute sellest, et kaks äh, rikast kaasaegset riiki leiavad nii või teisiti lahenduse, et lühendada äh, õigusabi tähtaegu vastastikku. võin ausalt öelda, me teeme kõik selle nimel, aga jätta hooletusse see praegune olukord, nii nagu ta seal on näitab, et inimesed ei mõista täpselt, millest nad räägivad. tulge vaadake ise. näitan teile, näitan teile ükskõik milliseid toimikuid, kus meil oleks vaja selliseid erimeetmeid. vabandust, esimees. kas meile siin just öeldi, et me ei tea, millest me räägime? kõik siin ruumis teavad, millest me räägime, kõik, igaüks teab, millest ta räägib ja igaüks võib-olla lihtsalt keskendub erinevatele aspektidele ja peame äh, tegema kõik selleks, et me kõik saaksime tervikpildi, selle asemel, et me keskenduksime ainult pildi mõnedele osadele ja see ongi parlamendisaadikute peamine ülesanne on koguda kõik nägemused kokku ja siis otsustada, mis on praktiline ja poliitiliselt õige lahendus. hetkel me kõik teame, mida igaüks meist teeb ja meil mõnel, igaühel võib olla puudu mõnest teisest teadmisest. aga järgmisena härra Schneiderhan. Ich werde kurz auf Deutsch antworten. Es geht auch nochmal ähm, um vastaksin lühidalt saksa keeles. tulen tagasi Euroopa uurimismääruse juurde, et kas seda saaks kasutada. Ähm, üksikasjadesse laskumata on võimalusi, kuidas kiirendada menetlusi. on nõus, nõuandvad asutused juba praegu olemas, me räägime spetsialiseeritud kohtunikest, aga kes peaksid olema suutelised kiireid otsuseid langetama Äh, Saksamaal, kui ma ütleksin nüüd, et äh, Saksa kohtuasutused peaksid midagi sellist looma, ma ei tea, aga see on igatahes tehtav. mõniseid, mõningaid asju ei saa teha tänu Euroopa uurimismääruse. selleks oleks vaja ka eraldi määrust, nimelt kohustus äh, kolmandate riikide suhtes, kes turul tegutsevad, et neil oleks, oleks asutus kus saab äh, andmeid hinnata, sõltumatult sellest, kus nad on, need kaks kohustust, ma arvan, lisaks Euroopa investeerimismäärusele peab olema eraldi õiguslik instrument selle jaoks. aga siis me võiksime rääkima Euroopa uurimismäärusest või mingit sorti kiirendatud tegevusest, et andmeid saaks kiiresti külmutada ja koguda. aga lühidalt ka keeldumisest. kui me loeme komisjoni ettepanekut artikkel üheksa lõige viis kuus, kui teenusepakkuja arvab, et on tegemist äh, seaduse rikkumisega, siis ta äh, läheb, pöördub äh, oma liikmesriigi kohtu poole info saamiseks, see on tekstis seal kirjas, nii et tegelikult sellisel juhul andmeid ei edastata. suur aitäh ja mm, nüüd on järg jõudnud härra Hartmanni kätte suur aitäh, proua esinaine, ma väga vabandan, et oma sõnavõttu äh, fookusesse küberkuritegevuse panin, mind kutsuti siia eksperdina ja ma olen äh, oma eriala valdkonna ekspert siiski vaid ja ainult ja mina ei ole äh, ekspert teistes kuritegevusvaldkondades ja mm, äh, meil on jah, see pidev valmidus, selline hotline meie osakonnas olemas ja ma räägin sellest ka äh, natuke lähemalt. Mm, ja teiste valdkondade kolleegidele tahaksin öelda, et mm, kui rääkida elektroonilistest tõenditest, siis ka neile on nad kasulikud ja ma usun, et Äh, mina saan rääkida ainult küberkuritegevusest ja oma kogemusest, äh, aga ma usun, et need elektroonilised tõendid äh, mängivad meie ja minu kolleegide töös olulist rolli ja nüüd meie see hotline, mm, mis on pidevalt reageerimisvalmis, mm, ja siin on vaja erinevates valdkondades mm, palju kogemusi selleks, et langetada otsuseid menetluslikes küsimustes ja meie mm, tahame siin tasakaalustatud lähenemisse. praktikas tähendab seda, et politsei juurdlusmeetodid mm, peavad ühilduma õigusnormide ja raamistikuga. Äh, ja äh, meie meeskond äh, seda teenust pakubki, me oleme pidevalt valmis reageerima, me oleme kättesaadavad politseijõududele ja ka teistele. lisaks sellele oleme me näinud, et see spetsialiseerumine, mis kohtusüsteemis pidevalt edasi areneb ja mis positiivset mõju omaldab, Äh, näiteks Kölnis on äh, küberkuritegevuse äh, kohtuosakond paika pandud, kus on spetsialiseerunud kohtunikud tööl, kes just sellele valdkonnale on keskendunud. ja nüüd edasi mm, see konkreetne menetlus, mida siin mainiti ja meil on kaks eesmärki, mida me sellega tahtsime täita kuritegelikud äh, nähtused, äh, millel on äh, küberaspekt, ei ole sageli seotud ainult ühe riigiga ja ühes riigis võib juurdlus alguse saada ja kui mina infot sealt saan, siis annab mulle võimaluse vaadata, kas mm, sakslased on ka selle kõige kannatajateks olnud ja selline info aitab mul saada tagasisidet ka teistelt kolleegidelt eh, ning see võimaldab meil alustada mm, juurdlusega eh, enne mis tahes määruse väljastamist juba. Eh, ja sageli on nii, et on instrument, mida saab kasutada, mis seda kõike kiirendab. ja see tähendab seda, et siseriikliku teemaga on võimalik näiteks Saksa näite puhul Saksa ametivõimude poolt tegeleda juba vastavalt siseriiklikule õigusele. ja me ei pea siis kasutama muid äh, õiguskaitsemeetmeid ja nüüd need äh, õiguskaitsemenetlused, millega me siin tegeleme, Belgia kolleeg tõi ka äh, ühe näite selle kohta. Äh, ma toon siinkohal kaks vastust. Ähm, see kõik peegeldab väga hästi minu äh, tegevusvaldkonna küberkuritegevust, sellepärast et kesküksusel on vastutus tegeleda konkreetsete tehniliste äh, juhtumitega ja seetõttu äh, need tõesti näitavad äh, seda, mida mina igapäevaselt oma töös teen. kui nüüd rääkida teiste kolleegidega, prokuröridega ja ka kohtunikega muudelt valdkondadelt, kes võib-olla eksperdid küberkuritegevuse vallas ei ole, äh, näen ma sageli ikkagi seda, et ähm, andmeid kogutakse ka üleilmselt ja seda on võimalik näha erinevates juurdlus valdkondades, niisiis need näited, mis siin kõlanud, peegeldavad ka teisi ähm, korrakaitsevaldkondi. Mm, ja nüüd vabatahtlikkuse aspekt selle kõige juures lõpetuseks. jah, loomulikult äh, siin on ka ärihuvid mängus. ärid äh, ja ettevõtted äh, mm, arvestavad äh, sellega kui kulufaktoriga, kas õiguslik kohustus on meil siin ka mängus, varasemalt äh, on meil äh, Saksamaa kontekstis pandud paika teatud reeglid selle kohta, kuidas veebis vihakõnede vastu võidelda ja see õiguslik lähenemine Äh, tähendab seda, et äh, see läheb ettevõtetele ka teatud summa maksma, need lisanõuded äh, toovad endaga kaasa ka lisakulusid, aga selle kohta ma rohkem hetkel midagi ei ütleks. suur aitäh, kolleegid, ma tean, et härra Mitchell on valmis edastama ka lisainformatsiooni kirjalikul kujul, mida me saaksime lugeda ja me oleme Äh, siin täna kuulnud ka seda selles paneelis, et võib-olla on võimalus äh, tugevdada, parandada olemasolevaid mudeleid, nagu näiteks Euroopa uurimismäärust ja samal ajal võib-olla tuleks muuta ka äh, tõend, vahendite ähm, ulatust, äh, nii et meil on väga palju asju vaja veel arutada ja ma väga vabandan, aga ma ei anna uuesti sõna kõnelejatele, sellepärast et me oleme juba nelikümmend viis minutit ajaga vastu üle läinud ja me peame avama järgmise paneeli. suur aitäh siia kõigile tulemast, suur aitäh esinemast äh, ja meile oma nägemust edastamast ning härra mm, Schneiderhan, kui teil on äh, probleeme Saksamaal, kuna te tahate äh, lisakohtunikke, siis ma arvan, et tegelikult paljudes riikides tuleb justiitsvaldkonnas äh, rohkem raha kulutada selleks, et asju parandada, nii et ma toetan teid teie püüdlustes. suur aitäh siia tulemast! Let's see. Thanks for everybody! aitäh kõigile! paneelis osalejatele ja ei saagi head aega öelda, vabandust. Lähen otse edasi ja tutvustan järgmise paneeli esinejaid. taaskord räägime e-tõenditest võrreldes praeguste vahenditega, räägime eelkõige põhiõigustest, proportsionaalsusest ja vajadusest. ja esinejad paluksin siia laua taha. kõigepealt professor Marko Bosniak, kes on äh, Euroopa Inimõiguste Kohtust, kes on äh, meiega läbi videosilla. Äh, kuna me oleme tõesti ajakavast ka maha jäänud ja nagu ikka, teoreetiliselt kümme minutit kõikidele kõnelejatele, kui vähegi võimalik. võib-olla saaksite oma kõneaega pisut lühendada. sellest oleks äh, väga palju abi. ilma pikema viivituseta, teades, et äh, äh, härra Bosniak on juba tükk aega oodanud mitte selles väga meeldivas ruumis Strasbourgis, annangi sõna professor Bosniakile Euroopa Inimõiguste Kohtust ja tema äh, selgitab meile oma nägemust äh, e-tõendite kohta. loodetavasti sa, on saanud meie arutelu jälgida ja meid kuulata ja kui nii on, siis äh, härra Kusnjak, palun, teil on sõna. Thank you, madam chairperson. suur tänu, proua esinaine, loodetavasti kuulate ka mind teie Brüsselis. kui, kui see nii on, siis äh, lähengi oma sõnavõtu juurde mul paluti anda ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, mis on seotud praeguse ettepanekuga andmesidamismäärsus ja andmesäilitamismääruse osas olen kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus, aga kavatsen teie, teile esineda, rääkides oma isiklikust seisukohast Äh, võimalikud hinnangud ja otsused, mida ma siin äh, tutvustan, aga samas muidugi peegeldavad Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat. kui me nüüd äh, lähtume Euroopa Inimõiguste Konventsioonist, siis näeme, et seal on terve rida sätteid, mis võiksid rakenduda praegustele instrumentidele, määrustele, artikkel kaheksa, artikkel kolmteist, artikkel kuus. keskendun oma sõnavõtus sätetele artiklis kaheksa, millega kaitstakse nelja tüüpi huve, kõigepealt eraelu, pereelu, kodu ja kirjavahetus nende nelja huvi all. mina, ma usun, et need huvid ehk siis eraelu eelkõige ja kirjavahetus, siis D4-s, tundub, et need on need, mis on eelkõige mõjutatud äh, praegusest instrumentidest. igasugune äh, õiguste rikkumine konventsiooni kohaselt ei tähenda tegelikult, et neid õigusi rikutakse, igasugune sekkumine ei tähenda õiguste rikkumist. artikli kaheksa kontekstis sekkumine on ähm, konventsiooniga vastamuses, kui see on seaduspärane, esiteks, kui äh, selle põhjuseks on legitiimne eesmärk ja kolmandaks, kui see on vajalik demokraatlikus ühiskonnas. ma ei hakka pikemalt teist kriteeriumi selgitama siinkohal mis on legitiimne eesmärk. Äh, minu seisukoht on, et see kriteerium on täidetud äh, antud instrumendi puhul. nimelt äh, ammendav nimekiri, mis on kirjas artiklis kaheksa kaks konventsioonis, kus on kuritegude ärahoidmine, riiklik julgeolek ja teiste õig-, inimeste õiguste ja vabaduste kaitse kuid esimene ja kolmas kriteerium tunduvad äh, rohkem vastuolusid äh, tekitavatena äh, praeguste meetmete puhul. alustame seaduspärasuse nõudega. selleks, et see tingimus oleks täidetud, selleks peab seadus olema ligipääsetav, ettenähtav ja peab tagama kaitse meelevaldse sekkumise vastu. antud Äh, meetmete kontekstis peaks see siis kaasama ähm, selle selge, selge piirangu äh, meest, meetme ulatuse ja kestvuse kohta, põhjused, miks see taotlus on tehtud ja kolmandaks, ametiasutused, mis on pädevad selleks, et lubasid anda, läbi viia ja järelevalve teostada meetmete üle ja lõpetuseks tuleb ka õiguskaitsevahendid äh, siseriikliku seaduse kohaselt sõnastada. nüüd seaduslikkuse nõue, tekib küsimus, et vastavalt millisele seadusele peaksime me neid meetmeid vaatlema. ühest küljest on määruse ettepanek, mis on siis Euroopa Liidu õigus, kuid on ka küsimus, küsimus on ka selles, kas välja andva riigi õiguskord ja kas ähm, jõustava riigi õiguskord vajavad arvesse võtmist, kui me hindame õiguspärasust. räägites äh, väljaandvast riigist, tundub üsna selge, et, äh, et sellele viidatakse korduvalt. näiteks teatud teemasid äh, ei reguleerita antud õigusaktis, seega Äh, välja andev ametiasutus rakendab ilmselt oma siseriiklikku õigust. võib tekkida muidugi probleeme, mis on sellega seotud. juurdepääsetavus ja ettenähtavus nimelt on probleemiks välja andva riigi puhul ja tema õiguskorra puhul. Äh, paljude taotluste saajate puhul on tegemist võõrkeelega saadud taotlusega ja mis on, mis on pärit teistsugusest õigussüsteemist Äh, ettenägevuse ja äh, kättesaadavuse osas süvendab probleemi see, et, et ei ole äh, topelt kuritegelikkuse nõuet ega ei ole siin ka loetelu süütegudest ettepanekus, mis on suur erinevus võrreldes muude õigusinstrumentidega Euroopa Liidus, nagu näiteks vahistamismäärus. ja ei ole ka Äh, samavõrdsetest meetmetest räägitud rakendavas riigis, teiste sõnadega, mm, võib nõuda sellist meedet, mis iseenesest puudub äh, rakendava riigi õiguskorras. igaüks muidugi peaks teadma, tundma äh, koduriigi seadust ja Euroopa õigus, Euroopa seadusi, kuid kas kõik tõesti tunnevad ka teiste liikmesriikide seadusi. mis puudutab äh, jõustava liikmesriigi õiguskorda, tundub, et see ei puutu üldse asjasse antud ettepanekute puhul, aga Euroopa Inimõiguste Konventsiooni seisukohast see võib olla probleem, sellepärast et äh, selle alla äh, kirju-, alla kirjutanud riigid, kaasa arvatud kakskümmend kaheksa liikmesriikid, vastutavad inimõiguste kaitse eest oma jurisdiktsiooni all oleval territooriumil, nad peavad kehtestama õigusliku raamistiku ja tagama ka õigusliku, kui mitte kohtukaitse konkreetsetel juhtumitel. Euroopa Inimõiguste Kohus on minevikus seda tüüpi olukordadega kokku puutunud, kui tegemist on vastastikuse tunnustamisega Euroopa Liidu õiguse kontekstis ja ta on võrdse kaitse nõuet tunnistanud, kuid kui jõustav liikmesriik puutub kokku kaebusega, et äh, konventsiooni õiguste kaitse ei ole olnud piisav ja, ja tuleks rakendada õiguskaitset vastavalt Euroopa Liidu õigusele, ei saa nad äh, keelduda kaebuse läbivaatamisest, äh, väites, et nad rakendavad Euroopa Liidu õigust. selgelt on kohtulahendites öeldud, näiteks äh, Arfin Läti suhtes on, on selgelt seda öeldud ja hiljem ka muudel juhtumitel. ettepanek, mis on teie ees, sellega tekib üsna ainukordne olukord äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, praktikat arvestades, ehk siis sekkumine artikkel kaheksa osas puudutab jõustava liikmesriigi ametivõime igal hetkel ma ei tea, kas see on vastavuses Euroopa inimõiguste konventsiooniga, sest võib-olla, võivad olla legitiimsed ootused, et jõustava liikmesriigi seadusi tuleks rakendada igas olukorras. ja see muutub jällegi omakorda, mõjutaks õiguspärasuse hindamist. vaatame nüüd aga määruse eelnõusid, üritame neid hinnata õiguspärasuse nõude alusel, üritame hinnata, kas äh, selle, need määruste sätted on äh, tõhusaks äh, tagatiseks kuritarvituste vastu, arvestades praegust Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, võime öelda, ma arvan, järgmist. esiteks, küsimus on, kas kavandatava meetme sisu on piisavalt hästi defineeritud? ma isiklikult ei ole küll ekspert teatud tehnoloogia vallas, kuid mulle tundub, et mõnikord on raske otsustada, kas konkreetne meede või konkreetne samm mis puudutab äh, andmete esitamist, äh, kasutajaandmeid, tehinguandmeid ja nii edasi. näiteks äh, kui me vaatame Benedik Sloveenia juhtumit, millest rääkis üks varasemaid kõnelejaid, võib juhtuda, et see ei ole väga selge ja eda- ja lisaks ettepanekus ei räägita midagi perioodist, kestusest nende meetmete puhul. valideerimisprotsessi ei kirjeldata väga selgelt. ei ole sätteid protsess, lubamisprotsessi järelevalve ja rakendamise meetmete osas ja piiratud sätted on õiguskaitsevahendite kohta. minu aeg hakkab lõppema. tahaksin seepärast lühidalt puudutada ka vajalikkuse kriteeriumi demokraatlikus ühiskonnas äh, äh, ei tohi, ei oli, tohi, sellisel korral ei tohi olla olemas vähem sekkuvaid äh, meetmeid, proportsionaalsust tuleb arvestada. ja antud ettepaneku puhul piirduksin äh, kuriteo tõsiduse aspektiga andmesitamismäärus äh, peaks kõigi süütegude puhul, kus on vähemalt maksimaalne vanglakaristus ette nähtud maksimaalselt äh, mõnedes õigussüsteemides, paljud äh, süüteod kuuluksid selle rakendusalasse, kuid Euroopa andmesäilitusmääruse puhul siin on hõlmatud kõik süüteod, pole mingeid piiranguid tõendite ja tõendatavuse osas, et kuritegu on toime pandud ja pole mingeid piiranguid meetme kestvuse ja edasise andmete kasutamise kohta. nii et sellest seisukohast võib öelda, et antud ettepanek vajab täiendavat analüüsimist nende poolt, kes selle kallal töötavad ja hea meelega muidugi omalt poolt vastan võimalikele küsimustele. suur tänu! Thank you very much, professor Bo-. suur tänu, professor Bosniak. ja nüüd saabki sõna kohe meie järgmine kõneleja, härra Deering, Euroopa Liidu põhiõiguste ameti kriminaalõiguse ja kriminaalasjades õigusemõistmise valdkonna uurimisprogrammi juht. suur tänu, proua esinaine. palju on juba öeldud ekspertide poolt, ma ei pea enam paljut üle kordama, kuid ma tahaksin meelde tuletada osalistele, et alguses härra Pööse ütles väga selgelt, et on kaks suurt küsimust siin. esiteks suveräänsus ja teine õiguskaitse. see on järjest selgem, ka olles ära kuulnud härra Bosniaki, suveräänsus selles mõttes, et iga kon-, Euroopa Inimõiguste Konventsiooni liige peab tagama selle, et oma territooriumil kaitstakse, tema territooriumil kaitstakse inimõigusi ja ja kas see stand, kas sellisel juhul on äh, jõustaval liikmesriigil võimalik äh, säilitada samal tasemel inimõiguste kaitset? ja teine küsimus on kohtuslik kontroll. siin on mõningad lüngad, mida võiks muidugi ka täita, mõnedest ka räägin, kõiki üle kordama ei hakka, eriti härra Pöösa ja härra Schneiderhan ja härra Mitchell on sellest kõigest juba äh, rääkinud. olugu-, sellises olukorras on oht, et teised probleemid jäetakse kõrvale. juhiksin tähelepanu mõnedele vähem olulistele teemadele, kuid mis on siiski seotud põhiõigustega. kõigepealt äh, artikkel kaks, viisteist siin äh, defineeritakse mm, äh, kiireloomulised olukorrad, küsimus on selles, kas see, kui me piirame selle eluohtlikele olukorrale, eluohtlikule olukorrale, kas sellest piisab? psühholoogiline vägivald, alandav ebainimlik kohtlemine, mis ähvardab inimeste füüsilist või vaimset äh, terviklikkust ja see kõik oleks siis kriis, kiireloomuline olukord, kaks isikut näiteks üritavad kolmanda isiku röövida selleks, et raha välja pressida, see tingimata ei ole eluohtlik, ei, kas last tuleks kaitsta seksuaalse kuritarvitamise vastu, nagu näiteks lapspornograafia puhul, äh, ja kas sellega on seotud oht lapse elule või füüsilisele puutumatusele, jah, siin on see selge, ma arvan nüüd definitsioon selle, et mis on kiireloomuline juhtum, millest räägib artikkel kaks punkt viisteist, see on lihtsalt liiga kitsas. kaitset tuleks tagada igasuguste tegude vastu, mis otseselt äh, riivab inimese väärikust vastavalt art äh, harta artiklile üks ja nagu järgnevad artiklid ka seda kirjeldavad, vähemalt kaks kuni seitse Euroopa inimõiguste, Euroopa põhiõiguste hartas. nüüd artikkel äh, viis kohta, siin on süüteod Äh, mille alusel äh, andmeestamismäärust saab rakendada, nagu näiteks sellised äh, süüteod, mille puhul on vaja tehingute sisu selleks, et tegemist on eriti tõsiste süütegudega ja selleks, et tagada määruste proportsionaalsus, siis alalõik A räägib maksimaalsest vanglakaristusest. siin on tegemist piisavalt tõsise kuriteoga kui väljaandvas riigis karistatakse ta maksimaalselt vähemalt kolme aastaga. kuid sellise, selline meetod on ähm, küsitav. üks näide vastavalt artiklile üheksa ähm, liikmesriigid, direktiivis liikmesriigid ähm, tegeldes kolmandate riikide ebaseaduslikult riigis viibimise puhul paljudes liikmesriikides on tegemist süüteoga, kus maksimaalselt on vanglakaristus viis aastat, Hispaanias näiteks kaks kuni viis aastat vanglakaristust, kuid Luksemburgis täpselt samasugune süütegu kaheksa päeva kuni üks aastat ja Tšehhi Vabariigis vanglakaristus mitte rohkem kui kuus kuud mis on siis tõsine kuritegu, enamuses liikmesriikides on see tegemist ainult väikese süüteoga, mõnes teises hoopis midagi muud, seepärast tuleb kasutada, tuleks kasutada teistsuguseid meetodeid, mis oleks äh, tõhusamad selleks, et mõista, mis on tõsised kuriteod või võiks näiteks tõsist kuritegu defineerida nagu Europoli määruses artiklis kolm ja kus on terve rida süütegusid äh, loetletud. lisaks artikkel viis neli B loetleb süüteod äh, teises õiguse instrumentide osas, mis on kaasatud, sellepärast et need pannakse läbi IT-süsteemide toime, näiteks online-maksetesse sekkumine, lapspornograafia ning rünnakud IT-süsteemide vastu. minu arvates tuleks sellele kõigele lisada online vihakuriteod vastavalt raamotsustele aastast kaks tuhat kaheksa, mis puudutab teatud äh, rassismi ja ksenofoobia vorme, liikmesriigid on kohustatud kriminaliseerima avalikud üleskutsed vihale või vägivallale, mis on suunatud gruppide või isikute vastu. ja kui tegemist on rassi, religiooni, päritoluga, äh, lõige kaks raamotsuses võimaldab liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed selleks, et tagada, et äh, nende jurisdiktsioon tegeleb ka IT-süsteemidega antud kontekstis. paraku internetiviha on kasvav probleem kui ametivõimudele antakse vajalikud vahendid äh, võitlemaks äh, rassismi ja ksenofoobiaga, siis see ei ole mitte vähem oluline kui online maksed. nüüd artikkel neliteist. üldine märkus kõigepealt, kui ettepanek on seotud põhiõigustega, siis see piirab ametivõimude tegevust seega ettepanek, mis tugineb traditsioonilisel nägemusel kriminaalmenetlusest, kus osaleb riik ja kostja. põhiõiguste osas tundub see piirav riigi pädevuse osas nii kahtlusaluste puhtes, kaitseõiguste suhtes või üksikusikute, isikute õiguste suhtes, keda need meetmed puudutavad. aga siin mudelis on puudu kannatanu kuid äh, seda nägemust on vaidlustatud viimati, on tekkimas uus paradigma. ja selle keskmes on arusaamine tõsistest kuritegudest kui millestki, mis rikub üksikisikute inimõigusi ehk siis kannatanute inimõigusi. mõistetakse tõsised kuriteod, on äh, samal ajal seotud riigiga, aga ühtlasi inimõiguste rikkumised, seega inimõiguste rikkujad Äh, käivad kriminaalõiguse alla nii õiguskaitsevahendi osas ja see ongi tegelikult ainus kohane õiguskaitsevahend, sest üle, ükski teine õiguskaitsevahend ei ütle, et äh, tegu oli väär, kuivõrd äh, üksikisiku õigusi rikuti. Need rikkumised isikute suhtes, õigus uurimisele ja, ja menetlusele selleks, et, et tuvastada toimepanijad ja tuua kaasa karistused Äh, Strasbourgi äh, kohtupraktika ka tõestab seda, on siin heaks näiteks. nüüd kriminaalmenetluse puhul peab ametivõimudel olema ka vahendid, mis võimaldavad neil äh, tuvastada ja süüdi mõista isikuid. seega taotlused, mis luuakse määrustega, peavad olema ka toimivad isikute põhi õigused vajavad arvessevõtmist, siin joon ettepaneku artiklile neliteist. ettepanekus on väga oluline see, et jõustav ametiasutus peab tunnustama öö, määrust, kuid ühest küljest artikkel neliteist lõige kaks ütleb, et jõustav ametiasutus tunnustab määrust ilma igasuguse menetluseta, kuid samas öeldakse ka, et jõustav ametiasutus peab võtma vastu otsuse selleks, et tunnustada taotlust viivitamatult ja mitte, see ei tohi võtta rohkem kui viis tööpäev pärast, päeva pärast taotluse saamist. küsimus siis tekib, et kellele siis on suunatud äh, jõustava asutuse taot-, otsus tundub, et see on suunatud teenusepakkujale kuid antud juhul äh, jõustava asutuse otsus neliteist kaks äh, ja ka lõige, lõige kolm siin, siin nõutakse otsesõnul, et täidetaks vastavaid kohustusi. tekstis oleks justkui kaks menetluslikku sammu, tunnustamine ja siis ametlik kohustus teenusepakkujal täita määruse kohustusi mis sõltub ühest ainsast otsusest, igal juhul see otsus on siduv ja seega mõjutab ka vabadust äh, äritegevust jätkata. artikkel kuus hartas, seega vastavalt harta artikli nelikümmend seitse äh, peab olema õiguskaitsevahend olemas sellise otsuse saajal. saaja võib küll vaidlustada taotlust teadluste alustel, kuid jällegi jõustav ametiasutus peab tegelema äh, teenusepakkuja kaebusega, kuid siin ei täideta sellisel juhul tõhusa õiguskaitse nõudeid vastavalt artiklile nelikümmend seitse hartas. peame ka meeles, et määruse rakendamisel liikmesriigi ametiasutused tegutsevad Euroopa Liidu õiguse kontekstis, seega kehtib harta. see tähendab omakorda seda, et kui ametiasutus tegutseb nii, et ta sekkub inimese äritegevusvabadusse peab olema ka õiguskaitsevahend olemas vastavalt artikli nelikümmend seitse hartas, kaasa arvatud sõltumatu kohus, õiglane kohtumõistmine, kaitseõigused ja õigusabi. seega praegune ettepanek tekitab paralleelismi taotluste vahel, mis tulevad väljaandvalt asutuselt ja otsuste vahelt, mis tulevad rakendavalt asutuselt, kes peab tunnistama neid taotlusi mida nüüd siit välja jätta, ütleb kõneleja. Äh, võib-olla lühidalt. asjaolu, et ähm, taotluse tunnustaja peab kaaluma, kas põhjused äh, lõigetes neli ja viis artiklis neliteist kehtivad. siin on terve nimekiri kas määrus on korrakohaselt välja antud ja valideeritud, kas see puudutab süütegu, mis käib artikli viis alla. ja see on üsna ebatäpne kriteerium, ma ütleksin. kui jõustav ametiasutus peab kõiki neid nõudeid arvestama, enne kui ta suudab otsustada, kas ta tunnustab äh, antud taotlust, siis küsimus on, et mis siis jääb vastastikuse usalduse ja tunnustamise põhimõttest alles. seepärast Äh, otsustav äh, aspekt, kui me tahame tõsta uurimise tõhusust äh, piiriüleselt. ettepaneku õigustus ongi see, et hoitakse oluliselt kokku tõhususes ja, ja tulemuslikkuses, ehk siis ettepanek jätab välja rakendava liikmesriigi ametiasutused ja mida rohkem seda tehakse, seda vähe, seda rohkem Äh, hüljatakse õiguslik alus ja mida rohkem seda kasutatakse, seda, seda rohkem satub ohtu tõhusus jällesamasse. suur tänu! suur aitäh! ja nüüd annangi kohe äh, sõna meie järgmisele külalisele, kelleks on Joe Magnami Eedrist. suur aitäh äh,! suur aitäh selle kutse eest siia Äh, teiste austatud äh, kõnelejate hulka ka teised on juba kõnelenud ja seetõttu on mul vähem öelda omalt poolt, kui ma alguses kavatsesin. ma arvan, et selles kontekstis tuleb tänada seda komisjoni siin hea tehtud töö eest õigusriikluse ja justiitsvallas seoses erinevate probleemidega, mis on mõnedes liikmesriikides aset leidnud. uuringud on näidanud, et Euroopa Liidu kodanikud teatud liikmesriikides ei ole õigusriikluse olukorraga rahul oma koduriigis sisse ja see on tõstatanud palju taustaküsimusi, küsimusi ning võttes arvesse mm, täidesaatvaid liikmesriike äh, ja nende ülesandeid, siis see ettepanek äh, on endaga kaasa tulnud ohu usalduse õõnestamisele olukorras, kus usaldus on väga oluline. ma tahaksin rääkida äh, sellest, mida see ettepanek tähendab. Mm, tahaksin rääkida ka sellest, kas on ka vähem piiravaid alternatiive, äh, millised on liikmesriikide kohustused, äh, milline on andmete kategoriseerimine mm, ning milline, millised võivad olla äh, tagajärjed seoses sellega, mida kolleeg Bosniak mõned hetked tagasi ütles Äh, siin räägiti õiguslikust etteennustatavusest just hetk tagasi ning kui kõik äh, muud asjad on võrdsed, on etteennustatavus väga keeruline, aga äh, siin on välja pakutud tõsiseid sekkumisi ning reeglid võivad muutuda mis tahes hetkel, kui seadusandlik raamistik kahekümne seitsmes liikmesriigis muutub karistuste määramise menetlusega seoses kas see on tõesti kõige vähem piiravam alternatiiv? komisjon ütleb, et praegune praktika äh, ja kogemused äh, näitavad, et menetlused on aeglased, aga mm, äh, siin räägitakse sellest, et see ei ole Äh, toiminud ja see ei saa toimida, aga see on juba natukene liiga kaugele minemine. komisjon ise on teinud väga hea töö ära, äh, nõukogu äh, edu aruandes on sellest ka räägitud, see puudutab mm, õigusabi andmist sellistes stsenaariumides, aga kui me nüüd selliseid otseteid loome, siis kes seda pikemat teed pidi käima hakkab? USA äh, on vastastikuse õigusabi lepingu reformi käima lükanud, äh, mis on vähendanud kolmandiku võrra pooleliolevaid juhtumeid, mis näitab, et selline mm, loogiline hüp-, loogiline järeldus, äh, mida ma eelnevalt mainisin ja mida välja tuuakse, ei, seda ei saa faktidega kinnitada Äh, varasemalt äh, Euroopa Liidu institutsioonid ja IMO e ei mõelnud äh, digitaalsetele andmetele, aga mõeldi inimõigustele ja põhiõigustele, räägiti ka piiriülesest koostööst ja sellest, et neid õigusi tuleb selle raames austada ja nüüd neli aastat hiljem mm, me nüüd mõistame, et digitaalsed andmed on olemas, aga me oleme need põhimõtted nüüd unustanud. ning lisaks tuleb siin mängu veel keeruline küsimus, mis on seotud kohtute kaasatusega. Äh, väljastav riik peab tõlgendama riiklikke äh, õigusnõudeid ja immuniteete äh, täidesaates liikmesriigis, see tähendab seda, et väljaandev riik peab neutraalselt tõlgetama välist õigussüsteemi ja seda tegema isegi siis, kui see kahjustab siseriiklikku menetlust selle sean ma küll küsimuse alla. samal äh, ajal teenusepakkuja riik mm, peab sekkuma siis äh, mm, kui põhiõigusi rikutakse, aga sageli äh, ta ei tea sellest määrusest enne või ei saa sellest enne teada, kui teenusepakkuja kaebab. aga teenusepakkuja kaebab ainult siis, kui on selgeks saanud, et see rikub Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. aga sellest ei piisa, et põhiõigusi rikutakse, see peab olema ka ilmselge. ja see peab olema ilmselge ja seda peab ka näha olema. teenusepakkuja äh, advokaat äh, peab äh, tegelema selle hindamisega ja seda näitama mis tahes äh, äh, rikkumine, mis ei olnud selgelt nähtav äh, sellest dokumendist, mida teenusepakkuja on saanud, ei ole lubatud. aga määrusega on kõik hästi, kui seda ellu rakendatakse aga kui eh, vastulause esitatakse, on oht sanktsioonideks. ja nüüd eh, stiimulite tasakaal. kas on piisavalt stiimuleid selleks, et eh, va-, järgida seda määrust või on rohkem stiimuleid vastulause esitamiseks. ning varasema kogemuse taustal võime öelda, et liikmesriigid peavad äh, tagama põhiõiguste austamise ja õiguskorra järgmise vahel tasakaalu. Äh, siduvad äh, määrused Nende puhul äh, on oluline vaadata ka, kas äh, teenusepakkujad tegutsevad heauskselt äh, ja kas on õnnestatud põhiõigusi. kui teenusepakkuja saab määruse kolmanda riigi pädevalt asutuselt või teise riigi pädevalt asutuselt, siis ta võib alati väita, et ta tegelikult käitus heauskselt. seetõttu see tasakaal ei pruugi olla õige ja eh, siin ei ole tagatud paindlikkust, eh, kui me räägime põhiõiguste tagamisest ja nende kaitsest. Eh, kogu see olukord ei ole tasakaalus alati. mis puudutab andmeliike või tüüpe ja Sofi Infeld rääkis sellest ka ja teie raportöörina ka, metaandmete kogumine ja juurdepääs tõenditele Äh, võib-olla sama äh, sama tüüpi kui äh, juurdepääs sisuandmetele. me peame tegelema andmete kategoriseerimisega, peame arvesse võtma ka Euroopa kohtupraktikat ja teatud neid kaasusi, mida kohtunik ka mõni hetk tagasi mainis. praegusel hetkel nõukogus püütakse saavutada poliitilist konsensust kaheldavate mõistete osas, see ei lahenda õiguslikke probleeme. ja siis on veel äh, instrumendivaliku äh, küsimus, tegemist on määrusega ja see on huvitav, äh, sellepärast et siin on mm, küsima alla seatud ka see, kas on praktiline või mitte, aga mida see kõik tähendab üleüldse. ajaloost me teame, et Euroopa Kohus on tagasi lükanud eh, Safe Harbori eh, ja eh, Euroopa Kohtu õigusliku ala, analüüsi selle koha pealt mm, ning Euroopa Euroopa Liidu Kanada PNR lükati ka tagasi, vaatamata õiguslikule analüüsile, mis komisjon läbi viis. ja tegelikult on väga palju neid kes ootavad selle vastuvõtmist, kui see lõpuks sinnamaani jõuab, aga mis siis saab, kui ajalugu kordub, kui see määrus välja pakutakse, vastu võetakse ja jõustatakse ning Euroopa Kohus teeb sama, mida ta tegi andmete säilitamise direktiiviga, siis see kaob lihtsalt ära, sest et teisest õigust ei ole. niisiis seadus andlus, mis äh, ei äh, lähe kohtus läbi, kannab äh, endaga suuri riske nii jõustamise vallas ning see võib Euroopa Liidu institutsioonide mainet ka kahjustada. kokkuvõttes kokkuvõttes tahaksin öelda, et me toetame korrakaitseasutuste tööd, meile meeldib vähem see Dirty Harry analoogia, me toetame demokraatliku ühiskonna nurgakivisid, mis on ära toodud põhiõiguste hartas, seetõttu me leiame, et seda ettepanekut tuleb täielikult üle vaadata või ta üldse tagasi lükata. me peame vaatama mm, seda, kuidas IAO-d saaks äh, parandada, äh, ehk siis Euroopa uurimismäärus saaks parandada, me peame vaatama, et oleks kõik sellised kaitseklauslid paigas, tagada äh, see, et kui Euroopa uurimismäärus või mingi muu meede tarvitusele võetakse, mm, oleks tagatud see, et otseteid ei kasutataks, me peame nõudma ka läbipaistvust EU Euroopa Nõukogu arutelul, aruteludes äh, teie raportööridena ja variraportöörid hindavad seda ja analüüsivad seda ettepanekut väga hoolsalt. kaheksa liikmesriiki on teinud, esitanud küsimusi seoses sellega ja väljendanud oma muret ja see on ka tervitatav. me tervitame äh, seda tehtud tööd ja me ootame ühist koostööd tulevikus sel teemal. suur aitäh! ja ma tõesti loodan, et kõik osapooled selles valdkonnas on huvitatud sellest, et tuleks välja seadusega, mis tõesti äh, on pikaajaline ning äh, mis ei kukuks kohtus lihtsalt läbi. ja äh, seetõttu oli väga hea kuulata ära ka härra Božniaki, ehkki tema esindas küll ainult oma isiklikku arvamust, aga see oli siiski väga huvitav kõigele vaatamata järgmiseks saab sõna kolleeg Vjevorovski, kes esindab Euroopa Andmekaitse Inspektorit. palun, teil on nüüd sõna kümneks minutiks. Uh, suur tänu, katsun teha lühidalt. iseäranis pidades silmas asjaolu, et eelkõnelejad on suurema osa asjadest juba ära öelnud. lugupeetud proua esimees, austatud parlamendiliikmed kallid külalised, kallid eelkõnelejad, suur tänu teile kõigile. mul on väga hea meel, et olen täna siin ning saan tutvustada Euroopa andmekaitse inspektori seisukohti. meie tegeleme andmekaitsejuhtumitega Euroopa institutsioonides ja osaleme ka andmekaitse alases töös nii Euroopa Andmekaitse Nõukogus kui ka sellistes kogudes nagu TPD, mis on ähm, Euroopa Nõukogu konsultatiivnõukogu. mis puudutab e-tõendeid, siis äh, me mõistame täielikult, et tänases maailmas seisame iga päev äh, silmitsi tehnoloogia muutustega äh, ning kiire arenguga, me kasutame kaasaegset tehnoloogiat rõõmuga, aga peame samal ajal mõistma, et ka kurjategijad kasutavad neid uusi tehnoloogia võimalusi. kuritegevuse tõendid on nüüd sageli elektroonilisel kujul ning väga raske on ette kujutada kriminaaluurimist, kus ei kasutata elektroonilisi tõendeid pädevatel asutustel on raskusi juurdepääsu saamisega sellistele elektroonilistele tõenditele. ma saan suurepäraselt aru härra Kerkhoffi ettekandest äh, ja mind üllatab, et äh, ta ei saa aru, et me ei taha mitte midagi äh, tegelikult ära võtta ametivõimudelt ja me tahame, et ametivõimud kasutaksid laserit kääride asemel. ja äh, me tea, aga me tahame, et kõike seda kasutatakse eesmärgipäraselt. samas ma tahan, et oleks selge, et äh, Euroopa andmekaitse inspektor saab aru, et meil peavad olema tõhusad, meil peavad olema tõhusad vahendid õiguskaitseasutustele kuritegevuse vastaseks võist-, võitluseks. aga kas need tööriistad peaksid olema uued tööriistad või vahendid, mille lõime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning mille tõhususe kohta me ei ole veel piisavalt teavet saanud? kas neid äkki saab parandada? kasutades ära varasemaid õigusvahendeid. selleks, et ähm, piiriülene juurdepääs tõenditele oleks kiirem, äh, tuleb täita tingimus, et meil peab olema Euroopa ühtne turg. aga see ei tekita iseenesest mingisugust vastuolu andmekaitseraamistikuga. me ei pea andmekaitset vastandama otseselt äh, juurdepääsule elektroonilistele tõenditele. mõlemate õigusaktidega äh, antakse äh, äh, uued, uus kuju juurdepääsule sellistele andmetele, aga tegelikult selles juurdepääsus endas ei ole midagi uut. tegemist on ainult piiriülese küljega sellest valdkonnast. riigi A õiguskaitseorganid tahavad tõendeid äh, riigist B, ilma et täiepõhjalikku, täie, täielikku uurimist viidaks läbi selles riigis. me tahame selgemat õiguslikku teksti, mis äh, näiteks, et tegemist ei ole uue teksti, uue, uute eeskirjadega, vaid, äh, vaid uute muutunud tingimustega ja me peame mõistma, et äh, selle õigus, nende õigusaktide mõte on äh, uuendustegevus, äh, aga põhimõtted on juba paigas. andmekaitse direktiiv õiguskaitseasutustele on paigas, sellele andis parlament oma rohelise tule kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ja seda hakatakse täiel määral rakendama alles nüüd ja me teame, et et pole päris selge, kuidas selle rakendamisega läheb, mõned suhtuvad sellesse kahtlusesse, kuid Euroopa Liidul on oma töövahendid, millega kontrollida, kuidas selle rakendamisega läheb. siis äh, õigusraamistik, mis koosneb andmekaitse üldmäärusest ning äh, õiguskaitseasutustele mõeldud direktiivist, see raamistik peab jääma paika ja jääb paika aga isegi, kui äh, uued õigusaktid tegelevad ainult muutunud tingimustega, siis äh, need uued tingimused samuti võivad äh, mõjutada eraelu puutumatust, äh, andmekaitset ja teisi põhiõigusi. ja nii selle ettepaneku puhul ka on. seetõttu oleme valmis õige pea omalt poolt tegema ettepanekut, millega saaks parandada seda komisjoni poolt tehtud ettepanekut nii, et kellegi põhiõigused ei kannataks selle all seetõttu mul on väga hea meel, et enne mind kõneles äh, professor doktor Marko Bošnjak ja rääkis meile Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest. Euroopa Kohtu, Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigus äh, annab alused sellele, äh, kuidas meie näeme selle määruse vajadust samuti annab see meile aimu sellest, millised peaksid olema tõhusad äh, õiguskaitsevahendid, mis on isiku käsutuses ning milline peaks olema kontroll. Euroopa Andmekaitse äh, Nõukogu on konkreetsete ettepanekute kohta juba oma ettepanekud esitanud, oma soovitused esitanud, meie täiendame seda. ja nüüd siis räägiksin natuke laiemalt. vaataksin suuremat pilti elektrooniliste andmetega seoses nagu te teate, Budapesti küberkuritegevuse konventsi teise lisaprotokolli arutelud käivad Euroopa Nõukogus. Need on seotud selle võimalusega, et ähm, ametivõimud, lepingupoolte ametivõimud võivad teha teiste kohtualluvuste teenusepakkujatega otsest koostööd. me hoiame arutelul silma peal, vaatame, mis sellest kõigest saab ja ma arvan, et seda tuleks teha koos siin toimuvate aruteludega. komisjon räägib ka sellest, äh, mida, mis saab koostööst Ameerika Ühendriikidega, kuid praegune ettepanek ei käsitle seda teemat ning kui me kuuleme juba, et siin antakse meile käe, relvad kätte selleks, et Ameerika Ühendriikidest äh, sealt säilitatavat teavet ka kaasa kätte saada, siis pean jällegi meelde tuletama, et iga samm, äh, mida, mille astume siin ruumis, viib järgmise sammuni lähitulevikus, nii et äh, tänasele ettepanekule mõeldes peame sageli äh, mõtlema ennekõike hoopis tulevikule. selles mõttes me mõistame, et äh, see arutelu kestab järgmised mitu aastat ju. ja me peame tagama, ka seda, et lõpptekst oma pragmaatilisel kujul austab täielikult põhiõigusi ning põhivabadusi ning ei lähe lahku praegusest kaitseraamistikust. veel üks õigusakt, mis on selle õigusaktiga seotud ning mida ei tohiks unustada. Euroopa andmekaitse inspektori soovitused on seotud online terroristliku sisu ettepanekuga, äh, väga palju äh, on seal kattuvust e-tõenditega seoses, äh, aga paistab, et ei ole mitte mingisuguseid vastuolusid andmekaitse raamistikuga selle algatuse puhul ning see näitab, et on võimalik kompromissile jõuda. lõpetuseks, pidades silmas seda, kui tähtsate las-, ras-, väljakutsetega Euroopa Liit silmitsi seisab. kui asi puudutab kriminaalõigust, siis ähm, kulub tõenäoliselt aastaid, enne kui me täpselt aru saame, milline on sellise määruse mõju. aga selle seotus äh, andmekaitseraamistikuga äh, ning äh, kokkusobivus andmekaitseraamistikuga peaks olema tagatud, igasuguseid vastuolusid tuleks äh, tulevastes õigusaktides vältida. suur tänu teile tähelepanu eest, olen valmis vastama kõikidele küsimustele, aitäh! aitäh selle ettekande eest! ja loomulikult kõikide meie aruteluvoorude käigus mõningad avaldused korduvad, aga minu jaoks oli väga huvitav see, kui rääkisite sellest teemast, millest on räägitud mitmetes osades juba mitmete paneeli esindajatega, sellest, kuidas suurtegijatel on palju andmeid Ameerika Ühendriikides näiteks. kui see on see tõsine probleem, mind tõlgendan niiviisi, teie sõnavõttu, siis võib-olla peaks suurusest lähtuvatele meetmetele mõelda, mitte suruda kõigile peale ühesugust lähenemist. ja nüüd siis äh, ootab meie ees Commission Nationale de l'Information et de Liberté äh, esindaja Prantsusmaalt, proua Brune. aitäh ja aitäh kutse eest osalema teie paneelis. loodetavasti saan teha lühidalt, sest palju on juba ära öeldud eelkõnelejate poolt septembrikuus pärast põhjalik, põhja, põhjaliku komisjoni ettepanekute läbivaatamist võtsime vastu meie soovitused äh, mõlema määruse ettepaneku osas. Knill oli ka üheks raportööriks ja tutvustan meie peamisi argumente meie arvamuses. kõigepealt äh, üldised märkused ja seejärel üksikasjaliku menetluste ja tagatiste analüüs mida äh, siis täheldasime nende määruse ettepanekute puhul. üldised märkused kõigepealt. Euroopa Andmekaitse Inspektori märkused ja meie märkused õiguslik, õiguslik alus, seda ma ei hakka üle kordama. Äh, täpselt samasugused kahtlused on ka meil õigusliku aluse osas, mis puudutab äh, kohtute koostööd kui tegemist on ainult ühe ametiasutusega ja teine pool on eraettevõte. teine märkus, Euroopa Andmekaitsekomitee sellest rääkis, rääkides uutest instrumentidest, selle vajalikkus ähm, õigusabi kokkulepete kontekstis ja saame, me ei saa samuti kinnitada, et oleks vaja tingimata uut instrumenti, arvestades olemasolevaid vahendeid ja puudujääke, mis on vastastikuse õigusabi kokkulepetes igal juhul. praegu ei ole ettepanekuid tehtud instrumentide paremaks tegamiseks. uurisime ka, millised on tagatiste osas eh, tulemused eh, isikuandmete kaitse osas näiteks, et loobutakse eh, topeltsüüdistuse teema puhul näiteks kriminaalmenetluses on ette nähtud äh, rida tagatisi, tuvastasime ning andmekaitse osas samuti on ka kriminaalmenetluse tagatised ka olemas. ja meie, meie kartus aga on seotud sellega, et jääb ära dialoog nende täiendavate tagastiste osas. ja viimased ähm, märkused uute määr-, määruste osas, vaatasime, millised oleksid tagajärjed, kui dialoogi üks osapooltest jäetakse ära, et see ei ole enam kohtuasutus, vaid on hoopis eraettevõte ja siis äh, see koorem, mis jääb selle ettevõtte õlule selleks, et tagada põhiõiguste austamine, sest äh, dialoog kohtuasutuste vahel jääb ära, selle eesmärgiks on ju ka iseenesest tagada äh, põhiõiguste austamine ja meie arvates äh, on see ebaproportsionaalne koorem eraettevõtjate jaoks, kes peavad nüüd siis avalikku huvi hakkama siin tagama ja mitte kohtuasutused, sellepärast meie soovitus on andmekaitseasutuste koolitamine selleks, et oleks kolmas sõltumatu osapool, kes võiks jälgida menetlust, vähemalt siis andmekaitse osas ja tagada, et on tõesti kõik menetluslikud äh, garantiid andmekaitse äh, kontekstis. Äh, üldmärkuste osas kolmas aspekt seotud kõige eelmisega, tagatiste rakendatavus andmekaitse osas Euroopa õigusakte arvesse võttes, olgu siis artikkel kolmkümmend üheksa direktiivis andmete edastamise osas ja mis puudutab dialoogi pädevate ametiasutuste ja eraettevõtete vahel Euroopa Liidust väljaspool, seda võiks raku-, rakendada ka antud olukorras praegu. ja meie arvates on oluline seda artiklit rakendada andmekaitsjatele viidates ning andmete edastamise dokumendid on samuti olulised. ning vastastikuse ta-, vastutaotluse puhul tuleb rakendada artiklit nelikümmend kaheksa Äh, andmekaitse üldmääruses, kui tegemist on Euroopa andmetega, mida nõuavad pädevad ametiasutused väljaspool Euroopa Liitu. see oli meie jaoks ka oluline meeldetuletus. ja viimane aspekt äh, Euroopa andmekaitse nõukogu poolt samuti meelde tuletatud, kuna seda sarnast näeme ka teiste instrumentide puhul teenusepakkuja, ettevõtete asutamine, mõnikord äh, langeb see kokku andmekaitse teemadega, mõnikord läheb see kaugemale. teenusepakkuja asutamine, siin on andmekaitse seoses äh, töötlemisega, allhankega samuti. ja siin me tuletame meelde kohut-, kohustused äh, tagada inimeste õigused ka allhanke puhul et kõikide rollid peavad olema hästi paigas andmekaitse kontekstis selleks, et äh, kõik äh, õigused oleksid, leiaksid rakendamist, tuletasime ka meelde õigusliku esindaja rolli. Nad ei, see ei ole ettevõtete puhul sama kahe määruse puhul. tähtis on äh, mõlema puhul Äh, osutada sellele, et tegemist on küll samade mõistete kasutamisega, kuid ei ole tegemist täpselt samade nähtustega. ja andmete kategooriad samuti ja kriteeriumid, kes pääseb ligi erinevat tüüpi andmetele. ja mis on Euroopa kohtupraktika jaoks oluline ja, ja sellepärast, et võidakse ka kohtunõudmisi erinevalt tõlgendada erinevate andmekategooriate osas ja kokkuvõttes äh, võiks sellega kaasneda madalam kaitse mõningate andmete puhul, mis tunduvad seadusandjale vähem tundlikud. kui see näiteks praegusel juhul, praeguses seisus vastu võetakse, nagu näiteks kasutajate andmed või, või see, mida või mis puudutab sisu näiteks, kui see võib viia selleni, et jõuame madalama kaitseni nagu kui praeguste õigusaktidega. ja viimane kommentaaride liik puudutab menetlust ennast ja erinevaid etappe selles. siin sooviksime näha täiendavaid tagatisi. kõigepealt lävend on üsna madal mis äh, võimaldab taotlusi esitada. räägi, räägime kriminaalõiguse harmoneerimisest Euroopa Liidus. Äh, mõnede taotluste puhul äh, piisab sellest, et tegemist on lihtsalt süüteoga, teiste puhul on vaja tõsisemat kuritegu, kolmeaastane vanglakaristus ja nii edasi. aga algselt on, oli, oli, aga, aga teistel juhtudel väga madal lävend, kõik süüteod. teine asi väga lühikesed tähtajad selleks, et andmeid esitada. põhimõtteliselt oleme nõus, et teatud olukordades on äh, vajaduse kriteerium tähtis selleks, et andmeid väga kiiresti edastada, kuid see ei tähenda, et garantiide puu, puudust saab kuidagi õigustada või näiteks pädev ja seega võivad ka, võib ka tagantjärele esitada küsimusi andmekaitse kohta. kolmandaks tagatiste osas. siia võiks täpsust, siia võiks täpsustusi tuua, näiteks äh, on äh, säilitamise ja esitamise osas äh, menetlused, nad ei ole omavahel sõnaselgelt seotud, need kaks menetlust. kui andmed külmutatakse, siis, siis sellele ei järgne tingimata esitamisnõue ja säilitamine ei vii tingimata äh, säilitamistähtaja õigustamiseni ja võiks teha teistsuguseid märkusi veel inimeste teavitamine näiteks ning äh, ka turvaline andmeedastus. ja lõpetuseks võib, kõige olulisem võib-olla need menetlused, mis võimaldavad Äh, nõuete täitmist vaidlustada, artikkel neliteist vastav menetlus, ja teenusepakkujate võimalus äh, mitte täita taotlust. Euroopa andmekaitsja on tervitanud seda võimalust, kuid jällegi lävend tundub meile väga madal, nagu me ütlesime laiem lähenemine võimaldaks paremat kontrolli, kui tekib õigusnormide konflikt ja dialoog Euroopa asutuste ja kolmandate riikide asutuste vahel, mis on väga hea ja mida me ka tervitame Euroopa ande, andmekaitsekomitee arvamuses, aga see on liiga kitsas. ja meie arvates ei ole kriteeriumid ka piisavalt objektiivsed tuginevad Euroopa kohtunike hinnangutel Euroopa ametiasutused, kui me loeme äh, sõna-sõnalt äh, teksti, see jääb pisut liiga kaugele faktilistest andmetest, mis võimaldaks äh, regulaarset dialoogi kolmandate riikide ametiasutustega. piirdun siinkohal sellega, kuna minu aeg hakkab ka lõppema, aitäh. Merci beaucoup. suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja kõiki kõnelejad, me alustasime oma kuulamisega juba kell kaks kolmkümmend, pärastlõuna on olnud pikk. tahaksin tänada selle poolest kõiki meie tänase, eriti selle paneeli kõnelejaid ja ma pean ütlema, et kui me ei räägi põhi me räägime mitte ainult põhiõigustest ning Euroopa inimõiguste kohtuotsustest ja seisukohtadest. me ei taha kaitsta andmeid andmekaitsest rääkides lihtsalt andmete enda pärast, andmeid kaitseme ikka sellepärast, et tahame kaitsta rahvast. ja see peab olema meie juhtmõte. ning seetõttu on seda olulisem äh, tasakaal erinevate meetmete vahel ja ku-, ja see, kuidas me saame kaitsta kohtunike kahtluse, kodanike kahtlusaluseid äh, ohvreid. ja nüüd me saime päris palju mõtlemisainet. ma näe, ma ei näe kedagi, kes sõna soovib, Kornelia Ernst siiski, palun. jaa, ma teen tõesti ääretult lühidalt äh, minule on äh, viimase äh, kolleegi sõnavõtust jäänud äh, mulje, et ma saan esitada ainult ühe küsimuse. kui teised tahavad vastata, võivad ka seda teha. mul on jäänud mulje, et selline määrus toob kasu, võttes arvesse suurt hulka probleemi, mis meil on ja kui te arvate, et see kasu toob, siis kui teie, kui see teie arvates kasu ei too, äh, siis milline on teie arvates õige tee edasiminekuks, äh, kuidas oleks võimalik äh, menetlust kiirendada, lühemaks muuta, kuidas kiiremini andmetele juurdepääsu saada? aitäh! suur tänu! küsimus oli lühike, ma ei tea, kas vastus ka oleks? võib-olla prooviksite? aitäh! andmekaitseametitel on keeruline nii terviklikku analüüsi teha kui Euroopa Komisjonil andmekaitse osas. Äh, tagatised igatahes on äh, vastavuses, nagu ütles ka andme, Euroopa andmekaitse inspektor, nii et me anname teatud soovitusi garantiide osas, et vähemalt andmekaitse puhul äh, langeks see kokku olemasoleva õigusraamistikuga ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, aga soovitused selleks, et olukorda parandada. üks meie, meie üldisi soovitusi on äh, selgitada, miks olemasolevad instrumendid ei toimi. aga äh, kui fakte ei ole, siis on keeruline öelda, mis teiste instrumentide puhul vajab muutmist. see uuring, mida esimeses etapis tuleks äh, läbi viia, me näiteks soovitame, et andmete külmutamine, mis on üks põhjusi, miks meil üldse ongi vaja uusi instrumente, tundub, sest andmed on volatiilsed ja kaovad enne, kui, kui keegi neid võiks taotleda. see menetlus tundub meile vastab praegustele instrumentidele. võib-olla võiks seda teed edasi minna, kuid mina andmekaitsjana, mul on keeruline teha üldisemaid soovitusi kriminaalõiguse osas või selleks, et olemasolevaid instrumente hinnata, kuid äh, rääkides vajadusest, siin on meil puudu lihtsalt andmetest selleks, et, äh, et tõestada, et olemasolevad instrumendid ei toimi. okei okay,, please, one sentence. Just... ja üks lause. vastuseks üks näide no,, mille, millest puudu on meil ei ole võimet aru saada ja mõista ähm, kas äh, taotlused ning sertifikaadid, äh, mida äh, taotluse esitaja esitab, on autentsed? väga raske on läbi viia kontrolli kui tegemist on ettevõttega, kes neid andmeid saab ja neid peab säilitama, ta ei saa täpselt aru ju, kes, milline ametivõim täpselt seda infot vajab. suur tänu! nii et võtame endaga kaasa selle mõtte, et olulised ei ole mitte ainult põhiõigused ja andmekaitse, vaid nagu viimased, viimaste küsimuste vastused näitasid, et et ähm, võib-olla me varem juba oleme mõelnud äh, sellele, et kõik meetmed äh, peaksid olema äh, piiratud. nii et meil ei oleks ühte asja, millega soovitakse saavutada erinevaid eesmärke. just nüüd me praegu nii toimetamegi, võib-olla peaksime vaatama, võib-olla peaksime rohkem sihipärasemalt tegutsema ja ma kaaluma seda, kas on võimalik kasutada juba olemasolevaid meetmeid, neid pisut laiendades, muutes nende reguleerimisala. sellestki arutelust võiks palju kasu olla. pean vabandama meie tänaste külaliste ja kõnelejate eest, meie aeg on napp ja kohe saab otsa. aga suur tänu, et tulite siia ja ma loodan, et väga paljud inimesed äh, läbi interneti jälgisid meie kohtumist. Äh, suur tänu kõigile, suur tänu ka äh, professor Bosnjakile, kes Strasbourgist jälgis meie arutelu. ma loodan, et mõningad arutelu osad olid kasulikud ka teile, teie tulevases töös. suur tänu teile. ja nüüd lahkub see paneel ning kohe kutsun meie poodiumile järgmise paneeli esinejad et me saaksime pihta hakata meie tänase kuulamise viimase osaga. kuulame, mida on öelda järgmisel kolmel kõnelejal telekommunikatsiooniteenuste pakkujate rolli kohta. meil on täna külas Eleni Kürjakides Epikust, elektroonilise julgeoleku teabekeskusest, Laura Wagener Vodafonist ning doktor Maximilian Schubert, Euro ISPA aseesimees. tere tulemast ja nii nagu kõikidel teistel kõnelejatel, on teil kaheksa kuni kümme minutit oma sõnavõttudeks. esimesena saab sõna Eleni Kirjakiides EPIC-ist Ameerika Ühendriikidest. Teil on sõna, palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada kodanikuvabaduste komisjoni kutse eest. mul on au täna siin teie ees esineda. minu nimi on Eleni Kerja Kiides, olen elektroonilise julgeoleku teabekeskusest. EPIC on ähm, Washington DC-s paiknev uurimisorganisatsioon, tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal loodi meie organisatsioon, kui tekkisid äh, eraelu puutumatust puudutavad probleemid. mina tuleksin rääkima täna sellest äh, tänasest elektroonilistest tõenditest ning sellest, mida oleme meie teinud kui me äh, räägime õiguskaitseorganite juurdepääsust, äh, piiriülesest juurdepääsust tõenditele. see on üha problemaatilisem valdkond meie ülemaailmsel digitaalsel maastikul, aga mehhanismid, mis aitavad õige õiguskaitseorganeid äh, on väljakutseks ka isikuõigustega seoses, selleks peavad olema paigas tugevad kaitsemeetmed nagu Cloud Acti äh, puhul ja meil on üks kõrgema kohtu otsus, mis puudutab äh, eraelu puutumatuse statuudi küsimust, meil on mitmeid piiriülese andmepa-, andmekäsitluse juhtumeid samuti. Ameerika Ühendriigid Microsofti vastu äh, juhtumi puhul kasutati, kas võib kasutada kommunikatsiooniakti äh, sätteid selleks, et kolmandas riigis säilitatavaid andmeid äh, kätte saada. samasugune mure tekkis meil ka Ameerika Ühendriikidel territooriumil paiknevate andmetega seoses ja äh, sellisel juhul võivad andmed edasi minna vali, välisvalitsustele. ja äh, Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganite äh, standardite info ei olnud äh, vastastikuse õiguslabi äh, lepingu käigus kättesaadav Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganitele ja äh, Cloud Act muudab meie varasemast kommunikatsiooniakti säilitatavaid andmeid äh, saab äh, paljastada, sõltuvalt sellest, kas informatsioon paikneb Ameerika Ühendriikides või väljaspool. Cloud Act annab võimaluse ka ettevõtetel kohtu poole pöörduda sellise infotaotluse äh, suhtes, kus äh, sisu on välismaal. seda ainult juhul, kui on tegemist õigusnormide konfliktiga ning äh, ähm, kolmandal riigil on täidesaatev kokkulepe, on see, sellisel juhul on see võimaldatud või vastavad õigused, mis võimaldavad kohtu poole pöörduda kasutada. teine osa Cloud Actist annab võimaluse täidesaatvate äh, nõuetega äh, nõustuda, kui sisu hoitakse, äh, antakse, anda edasi kolmandatele riikidele. riigisekretär peab kirjalikult kinnitama kongressile, et kolmanda riigi õigusraamistik vast-, vastab Cloud Acti tingimustele Need tingimused on järgmised. kõigepealt kolmanda riigi õigus peab pakkuma menetlusliku äh, kaitse äh, eraelu puutumatusele ning äh, kodanikuvabadustele. teiseks, välisvalitsus peab võtma meetmeid selleks, et peatuda, peatada info kogumist, levitamist, säilitamist Ameerika Ühendriikide isikute kohta, siis ei tohi äh, teha, pakkuda mingisugust kohustust dekrüpteerida andmeid või, ja samuti tuleb arvesse võtta mõningaid isiku äh, kaitsepiiranguid terve rida äh, muid kaitseklausleid on ka juures. kui kongress ei ole sellisele kokkuleppele vastu, ei esita vastuväidet saja kaheksakümne päeva jooksul, siis kokkulepe jõustub. kodanikuühiskond mõlemal pool Atlandi Äh, mitmed erinevad organid äh, on selle teemaga tegelenud. ühepoolse juurdepääsu puhul kolmas riik ei pea teadma, ei pruugi teada, et äh, andmetele tagati juurdepääs, nad ei saa vastu astuda selle vastu ja võib-olla ei olnud tingimused täiesti täidetud, ei olnud täidetud ka rahvusvahelised eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste põhimõtted isegi kui on tegemist riikidega, kus on äh, menetluslikud garantiid suured, võib tekkida äh, konflikte. ja kui tegemist ei ole äh, kohtualluvuse piirkondadega, kus oleks piisavaid kaitseid, meetmeid hakkavad samamoodi andmeid koguma, siis probleemid üha suurenevad. otsese juurdepääsu meetmete puhul tuleb, peab olema tagatud kõige suurem kaitse, kui andmed edastatakse piiriüleselt. EPIC-i põhisoovitused piiriülese juurdepääsu ettepanekute kohta on järgmised. kõigepealt äh, kindlad, kindel õiguste kaitse peaks olema tagatud piiriüleste taotluste puhul. kõik õiguskaitseorganid, kes saavad äh, juurdepääsu piiriülestele andmetele, peaksid lähtuma kaasaegsetest äh, ning tugevatest äh, isikuõiguse kaitseklauslitest. peaks olema paigas see, et tuleb andmesubjektile sellest teatada ning äh, ebaolulist infot ei tohi koguda, kui see ei ole seotud uurimisega. samuti on vaja kohtukontrolli, äh, mis tagab äh, õiglase menetluse ja selle, et see sensitiivseid andmeid, ka metaandmeid kogutakse minimaalselt. veel on vaja täiendavaid kaitseklausleid, mis tegelevad selle unilateraalse mõõtmega, piiriülesed meetmed äh, võivad olla sihipärased. Äh, ametivõimud peavad mõningatel tingimustel kasutama vastastikuse õigusabilepinguid, MLAT lepinguid äh, vastasel korral ja samuti tuleb arvesse võtta öö, osalevate riikide õigust, ta ei et äh, unilateraalset piiriülest juurdepääsu tagata, kasutakse ainult äh, erandjuhtudel. siis peaks olema ebaseaduslike taotluste vastu kaitse paigas. Ameerika Ühendriigid võiksid täpsustada, millised äh, vahendid on mitte Ameerika Ühendriikide kodanikel, kelle andmetele piiriüleselt juurdepääsu saadakse. ja samuti mis puudutab tõendite ettepanekut, siis Epic teeb ettepaneku, et, et teenusepakkujad peaksid saama pöörduda kohtu poole, kui äh, taotlus ei vasta kõikidele tingimustele või äh, läheb põhiõigustega vastuollu see on kaitsemeede, mis aitab ära hoida võimalikult ebaseaduslikke taotlusi, enne kui tekivad tõsised rikkumised. samuti peaks olema mõtestatud läbipaistvus tagatud selliste äh, mehhanismide puhul. meie tahame aruandlust piiriülese andmevahetuse kohta, et oleks selge, milli-, kui palju taotlusi on olnud, millist tüüpi taotlus need on. see informatsioon peab olema kogu aeg tagatud äh, Ameerika Ühendriikide FATF mudelid äh, võiks kasutada äh, laiemalt Ameerika Ühendriikide õiguses. Cloud Act ning e-tõendite ettepanek võib mõnede arvates olla suureks väljakutseks rahvusvahelises äh, koostöös EPIC-i peamine ettepanek on see, et sõltumata sellest, millist äh, mehhanismi kasutatakse andmete juurdepääsu tagamiseks õiguskaitseorganitel, igal juhul tuleb tagada kõige suurem äh, isikuandmete kaitse ning äh, indiviidide kaitse. olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Uh, suur aitäh! ma kuulasin teie ettekannet väga hoolega, te rääkisite nii-öelda kaitseklauslitest ja õiguskaitsevahenditest ja kui meie räägime uuest seadusandlusest Äh, kriminaalõiguse vallas, siis äh, riigid, äh, avalik-õiguslikud institutsioonid peaksid garanteerima õiguskaitsevahendid, need ei peaks olema eraõiguslikes kätes. ja sellega ma pöördun kohe meie järgneva kõneleja juurde, Laura Wagneri poole Vodafone'ist, kes meile sellest räägib ja mul on ka ettekanne tegelikult ette valmistatud, aga see ei ole see, mis praegu ekraanile kuvatud on suur aitäh, äh, suur aitäh Vodafone'i siia kutsumast, suur aitäh, äh, et inimesed on siia veel äh, jäänud kuulama. tahaksin nüüd teenusepakkuja vaatepunkti asjast anda, täna on teenusepakkujatest päris palju räägitud, neid defineeritakse siin elektrooniliste tõendite ettepanekus väga laiapõhjaliselt. nii et kes me siis oleme ja ma ootan nüüd oma slaide. Maybe techniques are also tired <laughs>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 kas te saaksite äkki ilma äh, slaidideta alustada juba? jaa, tegelikult saan küll, mul on ka USB äh, äh, olemas, äh, kui vaja ja muud moodi ei saa. aga äh, kes me siis oleme? me oleme ülemine ettevõte, Vodafone on esindatud üle kogu maailma, aga meile äh, antakse litsentse kohalikul tasandil ja me opereerime praegu kaheteistkümnes liikmesriigis. Saksamaa on suurim turg, Malta on väiksem turg, me oleme ka Iirimaal ja Rumeenias ja, ja seetõttu meile tundub, tundub, et me mõistame päris hästi, millised on erinevad seadused, mis on välja töötatud kuritegevuse tõkestamiseks ja selle uurimiseks Eh, ning selleks, et tagada elanikkonna turvalisus. igas riigis, kus me töötame, eh, töötame me litsentsi alusel, eh, see vastab Euroopa Liidu kommunikatsioonivaldkonna reeglitele ning meie litsents hõlmab kohustust teha koostööd riiklike korrakaitseasutustega. kõik on väga lihtne. kui me koostööd ei tee, siis me ei vasta seadusele ja meie litsents võetakse tagasi. väga oluline on seda siin mainida sest mitte kõikide teenusepakkujate puhul see nii ei ole, keda see ettepanek mainib. teine slaid äh, räägib äh, sellest, mm, kuidas meie oleme pühendanud end tarbijate isikuandmete kaitsele ja nende eraelu kaitsele ja see on ka seotud meie tegevuslitsentsiga. kui meie äh, teenuste vastu ei ole usaldust, siis see õõnestab meie tegevust, põhitegevusala Äh, slaidil on ära toodud ka see, et meil on väga pikaajaline ja USB äh, pulk on mul seal äh, saalis ja ma võin selle ära tuua, kui on vajadus selle järele, ütleb kõneleja jah, meil on siis äh, pikaajaline äh, kogemus äh, mm, sellega seoses, mis puudutab koostööd korrakaitseasutustega, me mõistame, et me vastutame selle eest, et oleks võimalik elanikkonda kaitsta ja et me peame aitama korrakaitseasutustel nende tööd teha. ja see kehtib kõikides kaheteistkümnes liikmesriigis ja äh, see USB on nüüd äh, minu käekoti esimeses sahtlis, jah, just seal. Thank you, sorry everyone <laughs> ja ma väga vabandan selle kõige pärast, ütleb kõneleja. ja meie kõigi jaoks äh, on parem, kui meil on jälgida võimalik midagi muud peale minu. niisiis Äh, keelt äh, mm, koostööd teha äh, kohalike korrakaitseasutustega ei ole võimal- või lahendus, me ei saa keelduda sellest koostööst. ning see, mida me teeme ja mida ma siin räägin täna, põhineb meie kogemusele ja me oleme väga palju tööd teinud selleks, et olla läbipaistvad seoses nende taotlustega, mis me oleme saanud, see ei ole kohustuslik ja ma, meie ei arva, et meie töö on seda teha. me leiame tegelikult, et see on valitsuste ülesanne ja vaadake, milline on meie aruanne selle äh, selles küsimuses, detailid on teisel slaidil ära toodud, me avaldame agregeeritud andmed äh, seoses nende taotlustega, mis me saame erinevates liikmesriikides, aga see kõik mm, äh, on aasta-aastalt erinev, mõnel aastal on andmeid palju, teisel jälle võib-olla vähem mm,. Äh, siin aruandes on räägitud ka krüpteerimisest, nii et palun vaadake seda kõike lähemalt ja nüüd kolmas slaid, suur aitäh slaidide eest Äh, mida me ei tee? Äh, me ei säilita sisu, me oleme telekommunikatsiooniettevõte, me äh, töötleme ainult metaandmeid ja abonentandmeid mm, ning nõukogus toimuvad praegu arutelud ning seetõttu äh, ei tuleks keskenduda mitte ainult sisuandmetele, vaid ka metaandmetele äh, me lisaks sellele ei luba mis tahes juurdepääsu äh, tarbija andmetele kellelegi, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik kohustus seda teha, nagu eelnevalt mainitud, äh, vabatahtlikult me ei avalikusta mingeid andmeid ja see vastab ka sellele, mida ma eelnevalt mainisin. Äh, nimelt me oleme üsna äh, rangelt reguleeritud selles vallas. me ei võta kuulda mm, mingisuguseid korraldusi äh, organitelt, kes kes ei ole õigustatud meile korraldusi andma ja see menetlus peab käima klassikalist teed pidi alati me ei eh, hinda ka eh, mis tahes taotluse eh, tausta või sisu ja me räägime siin riiklikust kontekstist, kõiki taotlusi mm, menetletakse ilma teadmata juurdluse tausta see meie jaoks kui telekommunikatsiooniettevõtte jaoks ja teenusepakkuja jaoks ei ole oluline, aga me esitame vastuväite nendele taotlustele, mis ei vasta formaalsusnõuetele Äh, või muudele reeglitele. aga meie ei äh, hinda omalt poolt äh, nende taotluste tausta. tahaksin rõhutada ka seda, et me ei ole selle ettepaneku põhimõttelised vastased. tänases ettekandes ma näitan teile ka seda, et see kõik saab toimima ainult siis, kui reeglid on selgelt paika pandud ja kui on paika pandud see, kes mida teeb järgmine slaid, palun mida me siis täna arutame, mille, milles on probleem? ma arvan, et tänane arutelu on näidanud juba, kus on äh, selle arutelu fookus, tänased varasemad kõnelejad on juba viidanud korduvalt äh, peamistele murekohtadele mm, Äh, meie oleme aru saanud, et peamised murekohad on just need ettevõtted, kes ei kuulu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla. Äh, tegemist on väljavõttega komisjoni dokumendist, äh, kus küsiti, et miks tuleks parandada juurdepääsu elektroonilistele tõenditele ja mõned nendest ettevõtetest, erinevalt meist, ei kuulu riiklike jurisdiktsioonide alla. tahaksin, et te selle peale natukene mõtleksite meie tahame siinkohal näha proportsionaalsust, nagu siin varasemalt ka mainiti. järgmine slaid, palun. Äh, toon siin välja meie nägemuse, mida see äh, ettepanek tähendab teenusepakkujale äh, kuue tunni jooksul, mis on siis see kriisi ajakava, mille jooksul me peame olema valmis Äh, kindlaks määrama äh, väljastava asutuse, aga siin ettepanekus ei ole midagi, mis võimaldaks meil selle hindamist läbi viia, et see taotlus tõesti tuleb äh, pädevalt asutuselt, me peame tagama turvalise andmete edastuse ja selle ähm, määruse vastuvõtmise aga siin ei ole üksikasju selle kohta, kuidas andmeid tuleks edastada, kas seda tuleb teha eh, turvatud IT-platvormide kaudu, käest kätte edasi anda ja tegelikult eh, me tahaks, et Euroopa Liidu fondid toetataks, toetaks eh, tsentraliseeritud platvorme, kus seda teha saaks ja kui me seda selgeks ei tee, mm, siis Mm, tähendab tõenäoliselt seda, et need taotlused, mis meieni tulevikus hakkavad jõudma, ei ole väga hea kvaliteediga ja see õõnestab kogu ettepaneku eesmärki. me oleme palunud mm, meil, meil on palutud siis selle raames proportsionaalsust ja äh, õiguslikkust kontrollida, praegusel hetkel me kontrollime äh, faktiliselt äh, seda, kas see tuleb volitatult ametilt mm, aga samas meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et kontrollida väljastava vastutuse pädevust, aga meie ei taha äh, kontrollida äh, selle kohtuasja tausta, äh, mille raames meile taotlus tuleb. ehk siis meie leiame, et meie roll see ei ole mis puudutab äh, kohustust, äh, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, kui meie heauskselt tahame mm, järgida seda määrust, siis me tahame olla ka kindlad, et andmekaitsereegliste, reeglite kohaselt me vastutavaks ei jää see on väga oluline aspekt e-privaatsuse direktiivis, elektrooniliste tõendite puhul ja ka isikuandmekaitse üldmääruse puhul, kuid meie teenuse pakkujana eh, täidame seda määrust, siis see tähendab, et me oleme kohustatud avalikustama eh, tarbijalt puudutavaid andmeid, aga eh, samas peab sellega kaasnema ka selgitus, et Eh, see eh, toimub vastavalt artiklile kakskümmend kolm GDPR-ist, andmekaitse üldmäärusest ja see on meie jaoks väga oluline, eh, sest sellest sõltub selle ettepaneku tõhusus. väga oluline aspekt, mida me tahame ka omalt poolt rõhutada siin, on kulude pool. meile Mm, antakse esialgse ettepanekuga teatud roll, mis tähendab seda, et äh, meile tekib lisakoormus, siin slaidis äh, te näete seda ju ka. Äh, me oleme suur teenusepakkuja ja see tähendab seda, et meil peavad olema meeskonnad valmis ööpäevaringselt tegutsema, mm, läbima kõik need faasid, mida ma varsti hakkan selgitama teile ja see ei puuduta mitte ainult tehnilist Äh, äh, laadi tegevust, vaid ka õiguslikku ja kui äh, meie tahame näha üle või tahame paika panna üle-euroopalise kava selleks, et parandada juurdepääsu andmetele, kui tahame suurendada teenusepakkujate rolli, siis sellega peaks kaasnema ka mingisugune Euroopa toetuskava või, või hüvituskava. mida tõhusamad, mida, mida kiiremini saame tegutseda, seda tõhusamad me saame ka olla. järgmine slaid, palun. see näitab äh, teile seda, et andmete edastamine või avalikustamine ei toimu ainult ühe nupule vajutusega aja kokkuhoidu, hoiu huvides ütlen ma tõesti, et see ei käi ühe klikiga, siin on mängus ka ähm, kuluelement, me peame selle määruse üle vaatama, me peame tagama, et andmed ja see määrus on korrapärased äh, ja turvalised, me dokumenteerime äh, iga protsessi faasi, äh, me dokumenteerime selle määruse, mille me saime, andmete mm, ülesotsimise, selle avalikustamise, edastamise, me paneme paika selle, milliseid milliseid metaandmeid on vaja ja me vaatame ka, kas õiguslik alus on õige, võib-olla me peame ühendust võtma vajalike ametivõimudega, selgitamaks ebaselgeid asju. meil on vaja ka kommunikatsioonile äh, näiteks kulutada raha, võib-olla ka tõlkele äh, ja siis me eraldame nõutud metaandmed, me kontrollime neid, me tagame, et need on turvalised ja ainult siis toimub see andmete edastamine ning erinevates liikmesriikides on äh, olukorrad ka erinevad, äh, seetõttu on palju ebakindlust. automatiseeritud süsteemis mõned äh, nendest faasidest võivad kiiremini aset leida, mm, aga see direktiiv ei anna meile mingisuguseid tagatisi, et see saab nii kiiresti aset leida kahekümne seitsme liikmesriigi puhul, nagu ka Euroopa Liidu ja ma arvan, et me näeme määruste arvu suurenemist ja see äh, Äh, suurendab äh, ka meiepoolset äh, koormust. järgmine slaid, palun. tahaksin lühidalt ja see on ainus ilus pilt, mis mul siin esitluses on teistel kõnelejatel oli neid rohkem, aga siinkohal ma tahan siis rääkida konkreetsetest näidetest selleks, et näidata teile, kui keeruline see olukord on, kus meie teenusepakkujatena oleme Euroopa Liidu siseselt seoses selle ettepanekuga. jah, tõesti, Äh, need juhtumid on piiripealsed äh, ja alati ei ole tegemist selliste mainstream juhtumitega, aga see lihtsalt selgitab äh, väga kenasti seda rolli, mis meile selle ettepanekuga antakse potentsiaalsed kuriteod, näiteks äh, and-, äh, allikakaitse ajakirjanike puhul, näiteks äh, kui ajakirjanik on kuskil teise riigi pealinnas ja toimuvad mingid uurimised ja siis tuleb arvestada sellega, et allikakaitsereeglid on igas riigis erinevad, abort on kuritegu teatud liikmesriikides, aga mitte teistes liikmesriikides, jällegi, kas meie äh, Äh, teenusepakkujana muutume vastutavaks, äh, kui me avaldame andmeid. Äh, meie aga samas peame ju määrust järgima nüüd lastekaitse, mis on alaealiste definitsioon, millised Äh, on erinevad äh, vanusepiirid riik, liikmesriigiti, vihakõnedega seonduv on veel üks näide selle kõige kohta. asja mõte on siinkohal see, et meie ei taha olla õiguslikud või, või, või jah, õiguseksperdid selles valdkonnas ja kahekümne seitsmes liikmesriigis on erinevad äh, õiguskorrad. meie oleme ekspor-, eksperdid ainult kommunikatsiooni, elektroonilise kommunikatsiooni valdkonnas ja me ei taha äh, olla eksperdid milleski rohkemas ja nüüd minu viimane slaid. Äh, mainin siin vaid kahte asja. esimene asi on see, et äh, me äh, leiame, et neid asju on võimalik lahendada, kui me äh, teenusepakkuja liikmesriigi ametivõimuga siia kaasame, sellepärast et see saab tagada selle, et meil on olemasolevad koostöömehhanismid ametiasutuste vahel, me, on võimalik kontrollida määruste proportsionaalsust ja, ja, ja legaalsust, liikmesriigid tunnevad seda süsteemi kõige paremini lisaks ka kulude hüvitamise aspekt tuleb siin mängu. Äh, riiklikud avaliku sektori äh, institutsioonid peavad suveräänseid äh, pädevusi täitma ja teenusepakkujad seda tegema ei pea. ma, me arvame ka, et me ei peaks nüüd hakkama äh, ratast uuesti leiutama. Euroopa standardiorganisatsioonid äh, on äh, loodud selleks, et erinevaid probleeme lahendada, nad teevad riiklike esindajatega ja erasektoriga tööd, et probleeme lahendada. EAO ähm, ellurakendamisel tehakse juba väga palju tööd ja seda on võimalik ära kasutada, seda on võimalik laiendada ka elektrooniliste tõendite valdkonnas. Äh, sellega ma tahaksin tänada kõiki äh, mind kuulamast. minu ettekanne on sellega lõppenud, aitäh! And... suur tänu! ja võib-olla tänu sellisele meetmele hakkame pisut äh, erastama kriminaalõigust, arutame seda kindlasti hiljem või meie täiendavatel kohtumistel raportööri ja variraportööride seltskonnas ja nüüd meie viimane kõneleja, doktor Maximilian Schubert, Euroopa ISPA aseesimees. suur tänu. ma lülitan oma mikrofoni ka sisse, ütleb kõneleja kõigepealt äh, suur tänu kutse eest, et saaksin seletada Euroopa internetisektori arusaamu selle väga olulise teema osas Oh, kus on siis minu slaidid ja kõigepealt äh, üldisem märkus on olnud täna väga huvitavad sõnavõtud ja puudutaksin mõningaid aspekte oma sõnavõtus ja rääkides konkreetsemalt internetisektori seisukohtadest, aga rõhutada tahaksin seda, et täna me rääkisime and-, räägime peamiselt andmevahetusest, mis ei puuduta ainult neid andmeid, millest me täna aru räägime, üsna selge on ju, et varem või hiljem hakatakse süsteemi kasutama muudel eesmärkideks, võib-olla pangaandmeteks. tahan öelda seda, et üritame välja töötada midagi, mida ka tulevikus hakatakse kasutama, nii et katsugem väga täpsed olla ja võtta arvesse võimalikke äh, tagajärgi, mis tulevikus võivad osutuda problemaatiliseks, et neid juba e-, eos ära hoida ja läheme edasi, kes me oleme, Euro-ISPA. Äh, meid asutati kakskümmend aastat tagasi, olete, me oleme peamiselt seotud suurte tegijatega meie sektoris, nimi ei ole väga hea, sest meie liikmeid on tegelikult väga palju ja erinevaid. nii et meil on endised äh, tuhande kahesajast liikmest on enamus VKE-d tegelikult. ja tulen äh, kahe tuhande viiesajast on tegelikult VKE-d tuhat kakssada. ja tüüpiline meie liige on tegelikult väikeettevõte, kus on kümme, kolm kuni kümme töötajat. rääkides siin nüüd tähtaegadest ja kohustustest nende jaoks, siis äh, seda tuleks kindlasti arvesse võtta. Läheme edasi ja veel edasi minu sõnavõtt on võib-olla päris õige tänase päeva lõpetuseks. millega siis meil on tegu? korrakaitsja nõuab äh, ISP-lt äh, teavet. andmed siis hakkavad liikuma edasi ja tagasi. kolmanda riigi tasandil ma näen praegust õigusabi menetlust, see on väga keerukas vastastikused õigusabilepingud, olen päris nõus eelkõnelejatega et praegu olemasolevat süsteemi saab parandada ja uurida, kas saab midagi ära teha, kuid siin on ikkagi teatud komplekssus seotud selle süsteemiga, nii et isegi kui Euroopast rääkida, siis on terveid ametiasutusi kaasatud. kui aga vaatame e-tõendite ettepanekut, siis kohtuasutus siis vastuvõtvas riigis on kuidagi ära kaotatud ja hajutatud ja sellega jääb siis küsimus õhku, et kes siis peaks kompenseerima selle, et teine ametiasutus, kes teostas varem kontrolli, et äh, kuidas siis tulevikus seda kontrolli hakatakse teostama? sellega seoses tõstatati ka rida küsimusi, esimene oleks menetluslikud tagatised, kohtulik kontroll, siis võiks ju vastata, et on, on ju riik, kes selle taotluse väljastab ja sealne kontroll, kuid kohus, kes annab taotluse välja, siis ta leiab, et see on proportsionaalne ja seaduspärane ja vajalik rõhutab vajalikkuse standardit. aga me leiame, et peaks olema ka sõltumatu teine ametiasutus selle kontrolli läbiviimiseks, me ei tohiks tugineda ainult esimesel. ei ole kahtlust, et Euroopa internetisektorina toetame täielikult Euroopa koostöö põhimõtet ja vastastikuse usalduse põhimõtet, kuid nagu ka äh, juba varem põhjalikult siin selgitati, sellel on ka oma varjuküljed kui meil on nüüd teine sõltumatu kontrollija riigi poolt välja antud taotlustele, seega me sooviksime, et ametiasutused oleksid kaasatud. mõned meie liikmed tahaksid täiendavat kontrolli, äh, vajaduse proportsionaalsuse kontrolli, kuid seda ei pea võtma kui kompensatsiooni traditsioonilise ametiasutuse kontrolli kadumise tõttu, kuid see peaks olema täiendus, mille peaks saama teenusepakkujad rääkides nüüd kriminaalsuse lävendist, see on liikmesriigiti väga erinev ja liikmesriigi seadusandja võib ka maksimaalseid karistusi suurendada lihtsalt selleks, et kõik kuriteod eh, jääksid sellest lävendist eh, ülespoole kolmest aastast. ja nüüd kasutaja andmed, metaandmed on kättesaadavad ilma isegi selle lävendi kasutuseta. oli nimekiri süütegudest, mis on ette kirja pandud või välja jäetud ka mille, mida tuleks menetleda kõikjal Euroopas. aegunud kuriteod jällegi see käib kaasas äh, vajaduse ja proportsionaalsuse testiga, mis igal juhul vajab läbiviimist. üks äh, põhilisi muresid teenusepakkujate jaoks rääkis ka, sellest rääkis ka eelmine kõneleja, see on äh, kahetise kriminaalsuse teema Äh, olgem ettevaatlikud, kui loobume sellest, sest see on tegelikult paljude teenusepakkujate huvides ja meie valdkonna tegijate jaoks see teema tõepoolest tõstatub igapäevases töös. ja peaks olema ka sätted, äh, mis konflikti puhul leiavad rakendamist. Kolt rääkis äh, ka taotluste valideerimisest autentimisest. neli-viis inimest kuskil Austria keskel näiteks saavad äkki taotluse välismaiselt ametiasutuselt ja nendel on siis väga raske ju ähm, kindlaks teha, kas see on äh, autentne, näiteks, et mingi Portugali sadama asutus on selle saatnud või Schwarzwaldi Saksamaa kohtuasutus, kõigepealt peaks olema võimalik kindlaks teha, kas tegemist on autentse taotlusega ja teiseks GDPR määrusest tulenevalt on internetisektor palju investeerinud selleks, et kui me and-, andmeid edastame ettevõttesiseselt või väljas, väljapoole, siis me tagame ka infoturbe ja andmete terviklikkuse. ja see on, oh, oht seisneb selles, et teenusepakkujad peavad oma andmevahetusstandardeid alandama. näiteks ähm, on selline võimalus, et meid sunnitame, tunnitakse tulevikus kasutama faksiaparaate, mis äh, on väga tülikas, ma pean ütlema. enamus meie liikmetel enam ei ole neid ettevõtjatelt, neid kasutatakse küll veel erasektoris, avalikus sektoris üsna palju. ühtne kontakt punkt, väga hea kõikide jaoks. miks me seda toetame? põhjus on selles, et kui meil on üksainus kontaktpunkt liikmesriigis, siis on palju lihtsam andmeid vahetada krüpteeritult, sest võtmete vahetamine muutub lihtsamaks. aga veelgi tähtsam on see, Äh, ja oleme ka minevikus selle kohta näiteid näinud, et, et see on selline kvaliteedikontroll, enne kui teenusepakkujale taotlused edastatakse. ilma selleta Austrias näiteks me saime taotlusi, kus ei olnud allkirju ja muud olulist infot. nüüd äh, see tänu ühtsele kontaktpunktile avalikud asutused viivad läbi ametliku kontrolli ja kõik taotlused, mis tegelikult teenusepakkuseni jõuavad, on läbi kontrollitud ja neile jääb aeg andmete töötlemiseks. ja kokkuvõttes hoitakse nii aega kokku. siin on võimalikud faksiga saadetud äh, sõnumite puudused. näiteks siin on siis avalik kasutus kes otsib äh, ühte isikut taga, äh, ta lihtsalt helistab ja loodab, et inimene on kontoris ja talle saab helistada ja küsida, et millisest äh, teenuse kasutajast me tegelikult räägime. see oli see slaid jah, millest ma rääkisin. nii et faksiga saadetud taotlus, eelmise aastatuhande tehnoloogia, seda me taha, ei tahaks enam näha. turvaline infovahetus ei hakka põhjalikumalt äh, rääkima. olemasolevad äh, süsteemid äh, Euroopas on juba olemas süsteeme liikmesriikides, mis võimaldavad kindlaks teha, kes on taotluse saatnud ja kuidas tagada, et et see on autentne ja kõik näevad andmete edasi-tagasi liikumist ja mis puudutab teavitamist, tõlgid siinkohal lõpetavad, koosoleku ametlik lõpetamisaeg oli kaheksateist kolmkümmend. Authorities I think this is going into the right direction uh, as this would uh, enable some kind of uh, independent oversight but it shouldn't just be how to say